Please take a seat. palun võtke istet. kallid kolleegid, tere tulemast meie istungile, me alustame oma aruteludega. päevakord on teil olemas. ma ei tea, et keegi oleks tahtnud seda muuta, seega on päevakord vastu võetud tahaksin teile viidata nende, sellele, millistes keeltes me täna töötame lisaks sellele on see ka veebiülekandena võimalik äh, jälgida. proua juhataja, mis puudutab päevakorda, selles osas tahaksin siiski öelda järgmist. meil on nagu kaks punkti päevakorras kõigepealt me tahame protestida selle vastu, et esmaspäeva pärastlõunal toimub hääletus, see on väga halb kellaaeg ja kuupäev, kuivõrd paljud saabuvad ja neil on raske siia jõuda kella kolmeks. iseäranes siis, kui just on lõppenud Strasbourgi nädal. teiseks, meil on kaheksas päevakorrapunkt. see on eelarvekomisjoni raportööri ettekanne. võimalus tutvustada oma programmi. oot-oot, mis mõttes, meie käime tavaliselt eelarve kontrolli komisjonina eelarvekomisjonis esinema, missuguse loogika järgi on tekkinud kaheksas päevakorrapunkt, ma küsin no kuulge, eelarvekomisjoni esindaja meil raportöörina. no nii, räägime nüüd häältetustest, me mõtlesime niiviisi, et kõikide fraktsioonide probleemid on ju tegelikult samad ja selleks on jaotunud võrdselt ka võimaluste võrd, võrdõiguslikkus. esmaspäeva pärastlõunal on meil vaja alustada selleks, et päevakorraga hakkama saada ja kui eelarve heakskiitmine ja eelarv ja regionaalpoliitika on võrdse tähtsusega, mis tõttes on väga keeruline siin lõplikku ja kõiki rahuldavat kompromissi leida, aga ma loodan, et tegelikult ma loodan teie eh, mõistvale suhtumisele. kui me räägime punktist kaheksa, siis eelarvekomisjon on selles osas juba hääletanud ja proua Holmeier palus istungi ajal, et eelarve kontrolli komisjon tegeleks Luksemburgis eelkõige Jean Monnet hoone ehitamisega ja täna me panimegi selle sellepärast päevakorda. see on ka eelarve kontrolli komisjoni teema, me peame olema siin asja kaasjälgijad ja sellepärast on see päevakorras ja ma loodan, et te suud-, suudate asjasse mõistvasse, mõistvalt suhtuda ja arvestage, et proua Hoolmeier tuleb eh, seda raportit meie ette tutvustama. nüüd me jõuame kolmanda päevakorrapunkti juurde. see on kolleeg Sarvamaa seisukoht, arvamus. kas kolleeg Sarvamaa soovib sõna um,? Well, oh, aitäh. mul on hea meel näha, et et esmaspäeva pärastlõunast hoolimata on siin üsna palju liikmeid, kuigi võiks olla rohkem. tegemist on väga olulise arvamusega, vähemalt minu arust seega hääletame, siin on ainult üks äh, tehniline parandus hääletusnimekirjale. nimelt, kui muudatusettepanek kuus vastu võetakse, siis üheksas muudatusettepanek langeb ära. kui kuus, kuues vastu võetakse, langeb üheksas ära mõned äh, muudatused on ka Rahvapartei hääletusnimekirjas, aga sellega ma teid ei tüüta, aitäh. jaa, Damit... aitäh ja tuleme siis elektroonilise hääletuseni. Äh, hääletusnimekirjad on välja jagatud ja alutame muudatusettepaneka üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no ja küll kontrollime siis neljandat muudatusettepanekut elektrooniliselt. neli. nii, nüüd on asi kontrollitud. nii, seega hääled langevad võrdselt ja seega tagasi lükatud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt vastu. palun kontrollime muudatusettepanek kuus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kaheksa vastu võetud, palun vabandust ütleb proua juhataja. jah, see on tõesti vastu võetud. hääletus on lõppenud jah, jah, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kü-, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud. oot-oot-oot, äh, kontrollime muudatusettepanek viisteist elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt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 viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime viiskümmend neli. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt ja viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse, palun elektrooniliselt. meil on veel kaks hääletamata kolleegi. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, viiskümmend üheksa, no kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuus, null jääb, hääletust ei toimu, tegemist on tehnilise parandusega, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kuus poolt, vastu, erapooletud oot-oot-oot, kontrollime kuutkümmend kuut. minu meelest vastu võetud, aga ikkagi pidevalt lisanduvad ju uued kolleegid hääletusprotsessi, hääletus on lõppenud. vastu võetud, palun vabandust, ütleb juhataja, kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuus, kaheksa poolt, kuus, kaheksa ja kuus, üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse null poolt, vastu, kontrollime seitse, seitse nulli, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, seitse üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse neli ja seitse viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud seitse kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kahe, kaheksa, null kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanek kaheksakümmend, esimene osa, kontrollime. minu meelest tagasi lükatud, ütle proua juhataja. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. hea, et üle kontrollisime. ja nüüd teine osa, poolt. teine osa praegu, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sama häälte enamusega. muudatusettepanek kaheksakümmend, teine osa, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. teine osa, muudatusettepanek kaheksakümmend. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud kaheksa ja neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime, kontrollime, kontrollime, muudatusettepanek kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksa viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, seitse, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kaheksakümmend seitse, teine osa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kaheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa null poolt, vastu, kontrollime muudatusettepanekut üheksa null. Ninety, the amendments number ninety, hääletus on lõppenud. üheksa üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksa kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja see oli koos üheksa kuuega ja nüüd üheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, kaheksa poolt, üheksakümmend seitse, kontrollime, kontrollime juhataja kurdab selle üle, et kood-, hääletusnimekiri ei ole piisavalt selgelt vormistatud. vot kaks inimest pole veel hääletanud ju. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuhu me jäime pidama, küsib proua juhataja. üheksa, üheksa poolt. ah soi, palun vabandust, üheksa, kaheksa, üheksa, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, null, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks, null, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, null, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, null, neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üks null viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks null kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks null seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks null üheksa poolt, vastu, see on tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanekut üks null üheksa. üks null üheksa. üks null üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, vabandan, ütleb proua juhataja, nii hääletame arvamust kui tervikut, hääletus on alanud. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud häältega kümme kaheksale. ja nüüd me jõuame omavahendite süsteemi reformi juurde. raportöör on kolleeg Šehovski, kas ta soovib sõna? Já bych chtěl říct, že tato zpráva je výsledek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 nii, muudatusettepanek üheksa, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame muudatusettepanekuga seitseteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud kaheksateist poolt, langeb ju ära, üheksateist langeb ka ära, kakskümmend samuti ja nüüd kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks, kaks ja kakskümmend kolm ja kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaks, kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. no kontrollime, muudatusettepanek kakskümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend, sellega on kõik ühel pool, nüüd kolmkümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend kolm, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolm viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse, Lego on ühel pool, Vega kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud neli null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud neli kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. oot-oot, kontrollime muudatusettepanek nelikümmend üks, minu meelest oli vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud, selgelt vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis nelikümmend neli, sellega on ühel pool ja nüüd kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, hoiame hääletuse lõpule ja nüüd äh, see dokument muudetud kujul, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, häältega seitseteist ühe vastu, õnnitlen kolleeg Stehovskit ja nüüd me jõuame päevakorrapunkti juurde. järgmise päevakorrapunkti juurde see on päevakorrapunkt number viis. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Komisjoni poolt annab ülevaate Corina Cretu kui regionaalpoliitika volinik, vaatame, kas ta on juba kohal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 me jätkame. ma tervitan teid südamest, proua regionaalpoliitika volinik ja kontrollikoja vastutavat liiget kolleeg Ivanovat, ma õnnitlen teid, kolleeg Ivanova, et teie kandidatuur kinnitati möödunud nädala täiskogul. kõigepealt saab sõna eh, kolleeg Ivanova suur tänu, äh, proua esimees, austatud proua volinik, härra raportöör, äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, mul on täna väga hea meel tutvustada teile peatükk kuue järeldusi ja kokkuvõtteid äh, meie aastaaruandest, mis puudutab aastat kaks tuhat kuusteist. see puudutab MFF rubriiki üks B, puudutab siis majanduslikku koostööd, ja ühtekuuluvuspoliitikat. ma tahaksin tänada komisjoni suurepärase koostöövalmiduse eest kogu selle protsessi jooksul ja alustan siis ähm, peamistest äh, aspektidest. kaks tuhat kuusteist äh, kolmkümmend kuus äh, miljonit, kakskümmend üks miljonit nendest ERDF-i ja teiste regionaalsete tegevuste hulgas ülejäänud äh, puudutasid ühtekuuluvusfondi ja kaheksa koma kuus miljonit tehingut vaadati üle ühtekuuluvusfondist. Need on äh, kaashalduses olevad fondid liikmesriikide ja komisjoni vahel ja kaks tuhat kuusteist oli viimane aasta, kus äh, vaadati läbi siis kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eelarveperioodi viimased tehingud. meie oma auditi jooksul võtsime siis äh, saja kaheksakümne tehingu suuruse valimi aluseks, sealhulgas siis puudutas see kahteteistkümmet finantsinstrumenti jagatud äh, halduse all. Ähm, veamäär ennustatav oli neli koma kaheksa protsenti kuigi see on äh, väiksem kui viis koma kaks protsenti, mis oli eelmisel aastal ennustatav veamäär, on see siiski oluliselt kõrgem kui meie künnis kaks protsenti kakskümmend viis viga tulid välja siis meie valimist ja selle protsendimäära kehtestasid peamised veamäärad. tähtsuse järjekorras on kõigepealt äh, mitteabikõlbulikud kulud, sealhulgas äh, siis taotlejate kuludeklaratsioonid nelikümmend kaks protsenti, avalikus hankes suured vead äh, kakskümmend üks protsenti ja tegevused, mida tegelikult ei tohiks rahastada kahekümne kaheksa protsendi ulatuses pööraksin, proua esimees, teie tähelepanu mõt-, mitmele olulisele aspektile, mille me oleme välja toonud selle aasta peatükis, kõigepealt alustan lihtsustamisest. Viien-, viimasel aastal oleme üle vaadanud äh, sada kolmkümmend viis tehingut, kus on kasutatud äh, lihtsustatud kulu menetluskorda, kokku umbes kümme protsenti kõikidest läbivaadatud tehingutest ja seal ei ole mitte ühtegi äh, kvantitatiivset viga leitud, see näitab seda, et need projektid, kus kasutatakse lihtsustatud kulumenetlust, äh, nende puhul on vigade oht väiksem kui muidu. kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eelarveperioodi jooksul julgustatakse üldiselt liikmesriike rohkem ära kasutama seda lihtsustatud äh, kuluvalikute süsteemi ühtekuuluvuspoliitika rahastamisel. väga oluline teine element äh, selles peatükis on abikõlbulikkuse perioodi pikendamine finantsinstrumentide puhul, äh, see asi on tulnud välja juba mitmes arutelus, ma tean äh, meie aruande kohta ja lühidalt ütlen, et aprillis kaks tuhat viisteist otsustas komisjon abikõlbulisega perioodi rahastamisvahendite osas kolmekümne esimeselt detsembrilt lükatada kolmekümne esimesele märtsile aasta kaks tuhat seitseteist seda läbi komisjoni otsuse mitte ei tehtud ettepanekut parlamendile ja nõukogule et äh, vastavat määrust parandada see on kolmas aasta järjest kus kontrollikoda selle probleemi välja toob juriidilise tõlgendusega ja meie hinnang on, et äh, väljamaksete maht ja tagatiste maht, millest me selle perioodi räägime, on kaks koma viis miljardit eurot aga seda ei ole veamäärasse arvesse võetud, sellepärast et tegemist ühekordse leiuga, mis Euroopa Liidu eelarvet üldiselt ei mõjuta ja ei tagaks võrreldatavust eh, siis eelnevate aastatega. väga oluline järgmine moment on Äh, pädevate riiklike asutuste nimetamine, kes äh, vastavad nende vahendite eest. kolmandat äh, aastat järjest jällegi oleme viinud selleni, et kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveperioodi alguses on tekkinud viivitusi. märtsiks kaks tuhat seitseteist oli komisjonini jõudnud lõpparuanded kulude kohta ainult null koma seitsme protsendi ulatuses sellest eelarvest, mis tervele eelarveperioodile on eraldatud. kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast olid hüvitused pikemad kui kahe tuhande kuueteistkümne vabandust, kui eelarveperioodil kaks tuhat kolm, kaks tuhat seitse, seitse, peamis-, kolmteist kuni kolmteist. probleem on selles, et liikmesriigid olid ainult seitsekümmend seitse protsenti pädevatest asutustest nimetatud, nimetanud, kes vastutavad nende projektide seire eest aastaks kaks tuhat kuusteist lõpuks. veel üks oluline punkt on äh, komisjoni menetluskorra ülevaatamine uueks eelarveperioodiks kaks tuhat neliteist kaks tuhat kakskümmend. õiguslik raamistik sellel perioodil toob sisse terve rida uuendusi, iga-aastane äh, tehingut, vabandust, arvete kinnitamine ja süstemaatiline kümne protsendi vahemaksete tagasi, tagasi, kinnihoidmine eeltingimus aastase bilansi kinnitamiseks on see, et liikmesriikide poolt teavitatud veamäär, mis võtab arvesse loomulikult kõik eh, finantskorrektuurid, jääb alla kahe protsendi. meie kontrollikoda võttis need muudatused arvesse, kui me oma auditi koostasime aastal kaks tuhat seitseteist ja pilootprojektina kavatseme võtta teistsuguse lähenemise ühtekuuluvuspoliitika puhul, selleks et natukene paremini ära kasutada äh, auditi eest vastutavate asutuste ja komisjoni poolt antud infot, aga ma kinnitan teile, et me kavatseme meie äh, kinnitava avalduse kohta piisavalt infot jagada daamid ja härrad, väga oluline, et Euroopa Liidu vahendeid äh, kasutataks vastavalt reeglitele. see on esimene eeltingimus soovitust äh,, tulemuste saavutamiseks, kuid sama oluline on tõhususe ja kokkuhoiu tagamine. kolmandat korda järjest sellel aastal oleme peatükis eraldi osa pühendanud äh, tulemustele valimi puhul me näeme, et äh, tulemuste hindamise süsteem aastat näiteks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on robustsem kui eelmise eelarveperioodi puhul see oli. näiteks äh, auditi asutused liikmesriigis peavad läbi vaatama, kas äh, tulemuskriteeriumid on usaldusväärsed ja komisjonil on võimalused äh, teinekord, kui tulemused on väga nõrgad olnud, komisjonil rakendada sanktsioone. nüüd kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist eelarveperioodi, siis selle puhul on oluline mainida, et äh, seaduslik raamistik ei läinud ette, ei näinud ette tulemusindikaatorite sissetoomist ja seega ainult kolmandik äh, saja kuuekümne kaheksast äh, projektist omas sellist tulemuste mõõtmise süsteemi, mis oleks äh, siis operatiivprogrammi eesmärkidega seostanud tegelikud tulemused. lisaks sellele oleme viidanud nõrkustele, kus liikmesriigid oma tulemussüsteemid on üles ehitanud nii projekti tasandil kui ka programmi tasandil, vaatamata nendele vigadele nendes süsteemis on oluline mainida, et peaaegu kõik üheksakümmend kaks protsenti hinnatud projektidest saavutas need eesmärgid, mis oli seatud, kas täies mahus siis või osaliselt. ja me teeme ka kolm soovitust, mis on seotud kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist operatiivprogrammide lõpetamisega kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ülejääv veamäär selle kohaselt samuti ja periood pärast kaks tuhat kakskümmend on samuti olnud meil vaatluse all, kus me räägime siis tulemuste instrumentide tugevdamist, et tulemused oleksid seotud väljamaksetega, mitte kogu aeg ei lihtsalt hüvitataks kulusid. komisjon on kõik need soovitused äh, omaks võtnud ja lõpetuseks rõhutaksin veel nii palju, et ühtekuuluvuspoliitika on üks peamiseid Euroopa Liidu investeerimispoliitikaid ka täna see on see koht, kus Euroopa Liit võib oma lisandväärtust näidata, tuues konkreetseid tulemusi kõikide Euroopa kodanike jaoks, kui seda õigesti rakendatakse. loodetavasti meie järeldused ja soovitused on teile kasulikud ja panustavad teie töösse, nii nagu ka komisjoni töösse. proua esimees, volinik, raportöör, daamid ja härrad, suur tänu tähelepanu eest! suur tänu. huvitav. jah, me täname teid, see oli tõesti väga huvitav peatüki analüüsi tutvustus. ja nüüd äh, volinik Reetu, me saatsime teile nelikümmend kaheksa küsimust, me täname, et te nendele küsimustele vastasite, aga nüüd on sõna teil. suur tänu, proua esimees, austatud härra raportöör, austatud Euroopa Parlamendi saadikud ja Euroopa Kontrollikoja liige, tere tulemast ka teile. daamid ja härrad, ma tahaksin kõigepealt tänada Kontrollikoda selle positiivse sõnumi eest, mis nad sellel aastal meieni on toonud öö, oma arvamuses Euroopa Liidu väljamaksete kohta, et veamäär on negatiivne ja minu meelest on see väga oluline parandus Euroopa Liidu senises kulude pooles. viiendat aastat järjest on prognoositav veamäär tõusnud ja nüüd äh, äh, nõks alla viie protsendi ehk teisisõnu üheksakümmend viis protsenti väljamaksetest olid vigadeta ja see näitab äh, seda, kuidas meie haldus- ja kontrollisüsteemid on paranenud ja kuidas me oleme veamääradega maadelnud edukalt aastate jooksul. ma tahaksin tänada Kontrollikoda ja eriti ka eelarve kontrolli komisjoni, et olete meid toetanud ja motiveerinud selle saavutamiseks oleme nüüd siis jõudmas äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist heakskiidumenetluse juurde, mis selles aastaaruandes on ka siis olnud põhiteemaks, äh, kuid äh, see on võimalik ainult siis, kui me oleme saanud mõistlikkusi kinnitusi selle kohta, et materiaalset viga kulude poolel enam ei ole nii nagu Kontrollikoda on öelnud, on komisjon kasutanud ennetavaid meetmeid ja finantskorrektuuri meetmeid kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eelarveperioodi jooksul ja me kavatseme seda teha ka tulevikus. me tahame, et veamäär jääks alla kahe protsendi, see on selgelt meie Ähm, kinnitava raamistiku eesmärgiks ka järgmisel eelarveperioodil. loomulikult äh, me tahame tõsta programmi ametiasutuste nähtavust, hoiame tagasimaksed seni, kuni on arved koos liikmesriikide tasandil, kui ähm, on äh, tehingud kinnitatud ja kui on tehtud äh, piis-, vajalikud finantskorrektuurid see toimib sellepärast, et esimesed veamäärad, mis liikmesriikidest on tulnud, on olnud alla kahe protsendi kõvasti daamid ja härrad, ma võin jagada siin äh, kontrollikoja härra Leene presidendi seisukohta, et inimesed tahavad, teavad ja nendel on ka õigus teada, mis nad oma raha eest siis saavad. nii nagu äh, kontrollikoja liige ütles, reeglitest kinnipidamine on üks asi, ma tean väga hästi, et äh, eelarve kontrolli komisjon tahab äh, näidata, et Euroopa Liidu maksumaksja raha ka kohapeal midagi paremaks muudab, nimetame seda siis äh, tulemuseks ja mul on väga hea meel, et äh, viimaste rakendusaruannete kohaselt, iga projekti kohaselt on näha, et on konkreetseid eesmärki saavutatud ja teinekord on isegi eesmärk ületatud. aga tahaksin sellel aastal jagada teiega seitsmenda ühtekuuluvusaruande viimastest äh, Ehm, kokkuvõtetest. lõpuks ometi on pärast kriisi hakanud äh, regionaalne ebavõrdsus äh, taanduma, majand-, ehm, tööhõive on paranenud, äh, kuigi loomulikult on veel paranemisruumi energeetika, energiatõhususe ja üht-, see näitab seda, et ühtekuuluvuspoliitika on oluliselt aidanud kaasa järk-järgult sellest majanduslangusest välja tulemisele Euroopa Liidu peamiseks investeerimispoliitikas on see ka ta täna olnud viimased kolm aastat ja kokku umbes kaheksa koma viis protsenti avaliku sektori investeeringutest tuleb ühtekuuluvuspoliitikast, aga te teate väga hästi, et on teatud liikmesriike, kus see protsent on üle neljakümne, Portugal, äh, Horvaatia, Poola, Leedu. seega ühtekuuluvuspoliitika mõju Euroopa majandusele on märkimisväärne ja investeeringute mõjud on nüüd ka siis näha pikemas perspektiivis. praegune eelarveperiood, me toetame äh, ühte koma kaheksat miljonit VKE-d, investeerime kuusteist miljardit eurot äh, digitaalse majandusse, laiendame äh, valitsuse online teenuseid, haldusstruktuuride teenuseid ja lairiba internetiühendus jõuab miljonitesse kodudesse, ka energiatõhususse investeerime, keskkonna negatiivse mõjude maandamisele, parandame ähm, ühistransporti, Euroopa-ülesed võrgud ja maant-, äh, raudteevõrgud. kuid äh, meie poliitikate mõjud on suuremad kui lihtsalt majanduslikud või sotsiaalsed. see on aidanud Euroopa Liidu liikmesriikides ja regioonides ka haldusstruktuure parandada. praegune eelarveperiood näitab seda, kui kvaliteetsed meie investeeringud on olnud, näiteks nutikas spetsialiseerumine, keskendutakse rohkem tulemustele ja kui verstapostid on saavutatud, siis on võimalik konkreetsetest tulemustest rääkida. eksante tingimuslikkus on seadud, seatud kõikidele projektidele, mõned erandid ainult, kus me näeme ette teistsuguse süsteemi ehk teisisõnu proportsionaalselt peatatakse nende projektide rahastamine, mille puhul tingimused ei ole täidetud. nüüd tulemus indikaatorid. me oleme tulemusandmed esitanud oma avatud andmete platvormil, te leiate selle Regio peadirektoraadi veebilehelt ja seega rahval on konkreetne juurdepääs sellele, et millises piirkonnas, regioonis või liikmesriigis, kuidas on läinud ma tean, et just nimelt teie komisjon on rääkinud sellest äh, Äh, et kuidas on Euroopa Liidu väljamaksete määraga perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. programmide rakendamise poolt ma ütlen, et tõesti asjad lähevad väga hästi, projektide äh, projekte on praegu valitud nelikümmend neli protsenti välja nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka RDF-i jaoks, äh, suuremgi arv kui eelmise eelarveperioodi ajal samal ajahetkel. kuid ma olen nõus teiega, et sellest see ei ole piisavalt hästi peegeldunud äh, väljamaksete määras. selle, miks see olukord on välja kujunenud, on palju põhjuseid, kõigepealt äh, see, et MFF võeti vastu hilja, see loomulikult äh, lükkas edasi projektid ja programmid ja ma arvan, et N pluss kolmel on tulemuseks olnud ka see, et surve on vähenenud ja me peame analüüsima, et kas me peame äh, äkki N pluss kolmest nüüd loobuma ja tuleme tagasi N pluss kahe juurde, sest sellel aastal on surve avaldamine liikmesriikide jaoks väga oluline. ja ma arvan, et liikmesriikide hirm finantskorrektuuride puhul äh, aastaaruannete esitamisel on äh, oma rolli mänginud nendes viivitustes. igal juhul ma tahaksin teile kinnitada ühte. programmi programmeerivate asutuste e eeltingimuste täitmine projekti kulude esitamisel komisjonil ei ole enam probleem. üheksakümmend kaks, kaheksa protsenti tuleb nendest asutustest ja me ootame, et liikmesriigid kogu selle protsessi aasta lõpuks lõpule viivad. samas ma tunnistan, et tuleb minna kaugemale lihtsustamisega. nagu proua Tiins ütles, kõrgema kõrg-, ekspertide grupi soovitus oli see ja loomulikult aeg on raha selles punktis ja mul on tõesti hea meel, et teie siin Euroopa Parlament ja Nõukogu kaasotsustajatena olete jõudnud ko varsti kokkuleppele rakendusmeetmete puhul. selle kiire vastuvõtmine aitab ka sellel eelarveperioodil asju kiirendada. et oleks väga hea, kui parlament ja nõukogu selle vastu võtaks. nüüd eh, periood pärast aastat kaks tuhat kakskümmend mina toetan radikaalsemat lihtsustamist. minu meelest see on vajalik. tuleb igale poliitika aspektile näkku vaadata ja bürokraatiat vähendada. peame lihtsustama tõesti väga tempokalt, aga loomulikult need poliitika osad, mis ennast on tõestanud, alles jätma. me peame olema väga ettevaatlikud, leidma õige tasakaalu järjepidevuse ja reformi vahel ja seadusandliku ettepaneku meetmete kohta veel ühtekuuluvuspoliitikas pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, need on tulemas siis pärast järgmise aasta maikuud, kui esitatakse MFF. austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit peab näitama, et ta on ülesande kõrgusel, mis meile on esitatud ja ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline osa Äh, selle ülesanne täitmisest. tegemist on unikaalse poliitikaga, sest see kaasab Euroopa ja liikmesriigi perspektiivi regionaalse ja kohaliku perspektiiviga. nutikas spetsialiseerumine igas äh, piirkonnas äh, tuleb läbi viia selleks, et kõik piirkonnad saaksid kasvada vastavalt oma tugevustele ja ma olen veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika jääb kõikide piirkondade jaoks Euroopa Liidus ka tulevikus peamiseks investeerimas poliitikaks ma ei ole ainus, kes nii arvab. üldasjade nõukogu toimus sellel nädalal ja peaaegu et kõik liikmesriigid olid minuga nõus. ja loomulikult jään ootama teie jätkuvale toele selleks, et maksimeerida praeguste programmide mõju ja et see poliitika oleks veelgi tõhusam lähitulevikus. ma tean, et teil on palju küsimusi, suur tänu tähelepanu eest ja olen valmis siis kõikidele küsimustele ka vastama. suur tänu koostöö eest kõikide nende aastate jooksul südamlik tänu, meil on tõepoolest teile veel täiendavaid küsimusi. esimene võimalus küsimusi esitada on raportöör härra Zelleril. aitäh, proua juhataja. kõigepealt tahaksin tänada proua Ivanovat ja kontrollikoja töötajaid äh, aastaaruande eest ja tutvustamaks siin peatüki üks B ja ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve heakskiitmiseks vajalikud kontrolli läbiviimise eest. tahan tänada ka volinik Gretot ja TG Regio töötajaid, kes esitasid, kes esitasid meile vastuse neljakümne kuuele küsimusele nii eh, proua Ivanovaga kui ka proua Gretuga olen nõus selles osa, et Euroopa eh, investeerimise fond on Euroopa Liidu eelarve rahastamise allikas, mis peab samas võimaldama majandus ja, majanduskasvu ja suurendama tööhõivet. teisalt toetan ka seda, et see peab näitama sidusust ja ühtekuuluvust, seda, et me soovime teha koostööd ja seal, kus veel on piirkondi või neid majandusliku arenemise nõrkusi või puudujääke, peame me solidaarsust üles näidates aitama nendest, sellest nõrkusest üle saada. samas olen juba parlamendis mõned aastad töötanud ja mõne aasta eest, kui tuli juttu sellest, kuidas me soovime majanduskasvu ja tööhõivet suurendada, eriti pärast kahe tuhande kaheksandat aastat tekkinud finants- ja majanduskriisi, kuidas me soovime nõrku kohti majandusarengus ületada ja kui meil suunati struktuuri fondide poole, siis selles osas on nii volinik Oettinger kui ka Gretu üsna tasaseks jäänud. Nad ei püüagi enam rõhutada selle äh, instrumendi vajalikkust, aga andke andeks, kui komisjoni käest nii mõndagi küsida, siis viidatakse sageli mitmesugustele teistele fondid nagu Euroopa strateegilise investeerimisfondile EFSI kõigepealt on see muidugi piisavalt optimistlik, kui me kuuleme, et taas on, on õnnestunud vähendada fondidest saadava raha kasutamise veamäära ja mis on praegu neli koma kaheksa protsenti, aga andke andeks, aga meie oleme vastutavad shared management'i eest, me oleme kaasvastutavad nende vahendite haldamise eest koos komisjoni ja piirkondadega ja me peame tegema nendega koostööd, mis aga sageli e, muudab kõik need protseduurid pigem keerulisemaks kui lihtsamaks. ja seetõttu e, on tore, et see veamäär küll langeb, aga on siiski suur. aastal kaks tuhat kuusteist kohta, mille üle, mille eelarve täitmise üle me, heakskiitmise üle me praegu arutame siis tuleb arvestada, et aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend eh, kestab järgmine arenguperiood ja kohtumised liikmesriikide delegatsioonidega, kes vasta, kes vastutavad ühtekuuluvuse ja sidususe suurendamise eest, tõdesin, et aastal kaks tuhat kuusteist oleme me jätkuvalt nende projektide lõpuviimisega eh, tegevad, mis tegelikult pidid eh, olema teostatud aastatel kaks eh, tuhat neli kuni kaks tuhat kuusteist ja ausalt öeldes nende uue programmi projektidega pole veel üldse alustatudki. minu arvates on see äärmiselt äh, suur puudujääk meie tegevuses ja seda ei ole ka täie selgusega dokumentides välja toodud. me peame tõesti töötama väga tõsiselt selleks, et Euroopa struktuurifondide rahasid jätkuvalt optimaalselt kasutada. milles see asi siis on? Äh, selle tõi välja äh, omalt poolt ka Kontrollikoda. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus äh, polnud veel ametisse astunud kõik haldusametid koha peal võib kogeda, et isegi kogenud haldusametid, mis juba aastaid, aastakümneid täidavad oma ülesandeid, seisab, põrkuvad nüüd kokku raskustega öö, äh, uute inimeste leidmisel ja töö korraldamisel, sest liikmesriikides kaasnevad öö, äh, sellega veel täiendavad protseduurid mis muudab olukorra keeruliseks tahan selle siin selgelt välja tuua. näiteks nende vahend, nende ametkondade töötajate nimetamine, kes peavad tagama eraldatud vahendite kasutamise eest, näevad tõsiseid raskusi sellepärast, et järjekordselt on tehtud uusi ja täiendavaid reeglistikke ja ka kogenud töötajatel on raskusi äh, kõigi nende reeglite arvestamisega ja rahaliste vahendite kasutamisega, see tähendab aga seda, et uuel arenguperioodil äh, võib tekkida taaskord olukord, kus me ei suuda rahalisi vahendeid ära kasutada vastavalt ette nähtud äh, eraldistele. ja need uued strateegilised suunad kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, mis, mida tuleks juba praegu ellu viia, neid seni ikkagi veel ei viida ellu e, ja on, jäävad alla kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta taseme. ma leian, et proua Gretu kui volinik peaks tõepoolest olema tõhusam selleks, et me äh, uuel perioodil kuni aastani kaks tuhat kakskümmend oleksime tõhusamad ja suudaksime ellu viia need eesmärgid, mille sätestasime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias ja et komisjon peaks tegema jõupingutusi, et me suudaksime edasi liikuda. selle aruandeperioodi lõpp läheneb seni seitsme penikoora sammudega ja me peaksime lihtsustama liikmesriikidel erinevate äh, programmiperioodide kattumist, ristumist või segunemist. selleks, et tõesti oleks võimalik kiiremini edasi liikuda äh, struktuurifondide äh, finantsvahendite kasutamisega, selleks et me näeksime tulemusi selleks, et rahaliste vahendite kahutamine oleks tõhus, selleks, et järg, järgmise eh, perioodi finantsraamistik eh, oleks tõesti ka täidetav. seda ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ma tahaksin komisjoni eh, tehtud soovitusi tõepoolest, kontrollikoja soovitusi tõepoolest tervitada, ma loodan, et DG Regio võtab need oma järgmise aasta tööprogrammis eh, konkreetselt arvele, arvesse. Eh, see annaks meile eh, hinnalisi näpunäiteid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise jaoks. teeksin veel mõned märkused summad aastaks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist ette nähtud on arvutatud sama skeemi alusel, kuulge, miks me peaksime tegelikult jooksma erinevate arvudega mängimise lõksu? me nüüd kõigepealt äh, teostame eelmaksed ja siis me pärast hakkame neid ümber arvutama ja mis on seotud eh, tegelikult äh, riskiga seotud eelarveliste vahenditega ja see ei ole kõige õigem lähenemine. mis puudutab äh, vahendeid äh, haldavaid ameteid, siis rõhutavad nad, et auditid on muutunud järjest keerulisemaks ja järjest sagedasemaks. me peaksime ühiselt koos kontrollikoja ja parlamendiga tegelikult viima sisse single audit principle'i ehk siis eh, ainsa audit, audit, auditeerimise põhimõte selleks, et eh, tõepoolest inimesed, kes peavad vastutama struktuurifondide vahendite kasutamise eest, ei oleks pidevalt eh, samas ka auditeerimise objektiks. meil on vaja olukorda oluliselt lihtsustada sest et äh, täitmisele pööravad ametid teatavad sageli, et käib, kohal käib kolm erinevat audit, finantskontrolli auditeerijat ja et selle lakkamatu kontrollimise tingimustes ei saa nad tegelikult täita oma tegelikke tööülesandeid. seetõttu ma leian, et see on erakordselt oluline et me töötaksime selle punkti või momendi kallal edasi lihtsustamise ja auditeerimise ühekordsuse suunas. kui me räägime regionaalpoliitikat, siis eh, siis siin on üle tuhande viiesaja finantseerimisvahendi finantsinstrumendi ja kuidas on võimalik siin tegelikult aru saada eh, läbipaistvuse põhimõttest eh, teostatakse enam kui üheksa miljardi euro suuruseid makseid ja need finantsinstrumendid äh, äh, tuleks senisest enam äh, integreerida Euroopa Liidu eelarvesse. see oleks võib-olla minu poolt selle teemade kompleksi suhtes kõik. proua volinik, palun. mulțumesc mult, domnule raportor cred că s-au acoperit uh, mai multe probleme și aș vrea... Aitäh! härra raportöör, me arutasime erinevaid probleeme. ühtekuuluvuspoliitika on sõnastatud Euroopa Liidu aluslepingutes ja oluline on seejuures erisusi erinevate piirkondade vahel tasandada Euroopa fondid on väga olulised vahendid selleks. kui me räägime kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisest ja selle täitmise heakskiitmisest, siis tuleb tõdeda, et enamik vigu on seotud projektidega, mida ei saagi üldse arvesse võtta. Te rääkisite shared management'ist ja need vead oleks pidanud olema välditavad, kui haldusaparaat oleks toiminud asjaomaselt. see on ju tegelikult e-, esimese tasandi kontrollorgan, kes oleks saanud nende korrektset kasutamist kontrollida, nad oleksid pidanud seda kontrolli, seda kasutamist ka hindama. see muidugi ei takista meil mõtlema selles, kuidas tõhustada koostööd nende asutustega, kuidas parandada seda koostööd. selleks, et kontrollida erinevate programmide elluviimist. Euroopa Kontrollikoda tõi välja selle, et enamik algvigu oleksid olemata, kui need oleks avastatud juba liikmesriikide vastavate ametite poolt. teave selle kohta oli neil ju olemas. nelikümmend kaks protsenti vigu oleks jäänud tegemata, kui eh, siseriiklikud asjaomased ametiasutused oleksid nad õigel ajal avastanud, tuvastanud ja kõrvaldanud ja mis see oleks kaasa toonud selle, et veamäär oleks alla kahe protsendi. see tähendab ju omakorda seda, et liikmesriikidel peab olema tõhus kontrollisüsteem ja sellise kontrollisüsteemi olemasolu korral, siis me loomulikult saame minna oma unelmate projekti selle ühtse ühekordse finantskontrolli juurde. reeglite komplekssusest rääkides, siis eh, kui me räägime gold plating ust, ülereguleerimisest, eh, millele omalt poolt panustavad ka eh, liikmesriikide ametid, siis jõuame tulemuseni, et et liikmesriikides tehakse vigu väga palju sellepärast, et kaadri voolavus on suur ja ka kogenud töötajatel on raske alati asjast aktuaalset või asjaomast ülevaadet omada. meie jaoks on väga oluline, et haldusaparaat toimiks tõhusalt, selleks on meil äh, Äh, auditeerimissüsteemid, me kasutame selleks aastaaruandeid, me saame aastas üle viiesaja aruande ja nagu te juba ütlesite, pöörame me erilist tähelepanu äh, nendele programmidele, mis on seotud suure riskiga. DG Regio on läbi viinud enam kui sada viiskümmend kontrolli ja osa nendest kontrollidest katkestati. aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend oleme viinud eh, sisse uued instrumendid, et neid eh, programme igal aasta, nende programmide täitmist igal aastal üle kontrollida on oluline äh, seejuures aidata ka liikmesriikide, liike äh, ja kui me suudame neid aidata, siis on nende tegevus tõhusam, kui me seda ei suuda, siis me lõpetame väljamaksete tegemist. mis puudutab viivitusi, siis jah, sellega on probleeme, kuid samas äh, meil te teostame ka eelmakseid ja makseid kiirendatud korras. ma rääkisin kolmekümne seitsmest protsendist, mis on tänaseks oluliselt kasvanud. madalmaades on tegemist väga kõrve rakendus, kõrge rakendusmääraga programmide elluviimise tasemega. ja selles väljendub ka, väljenduvad ka maksenõuded komisjonile. me oleme kirjutanud paljudele liikmesriikidele allkirjastatud kirja eh,, allkirjastanud kirja nelja voliniku poolt ja rõhutanud sellele, et nad kiirendaksid oma projektide elluviimist. on riike, kes selles osas on veelgi eh, kehvemas seisus, kes ei ole astunud, teinud jõupingutusi programmide rakendamise kiirendamiseks, on tegemist olukorraga, kus on välja kujunenud kahekümne viie viimase aasta jooksul struktuur, mida keegi ei ole muutnud. komisjon on äh, esitanud äh, äh, kobarseaduste eelnõu, selleks, selles suhtes on tehtud väga palju muudatusettepanekuid, selleks, et lõppkokkuvõttes ei oleks asjad veel keerulisemad kui tänasel päeval. meil on vaja tegelikult lihtsustada olukorda, samuti nagu Euroopa Liidu eraldatud vahendite kasutamist. mis puudutab äh, ühekordse auditeerimise põhimõtet, siis ma jagan teie seisukohta. ma tunnen olukorda väga paljudes liikmesriikides, näiteks äh, Saksamaa, ka Saksamaa eh, idaosa liidumaades kus nad peavad raiskama väga palju aega selleks, et esitada kõiki vajalikke andmeid, aruandeid ja ülevaateid auditeerijatele. mis aga puudutab finantsinstrumente, siis me oleme te arvamusel, et finantsvahendite suurendamine ja kasutamine liikmesriikides aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist oli ühel tasemel, kuid pärast seda kuni aastani kaks tuhat seitseteist on need vahendid peaaegu et kahekordistunud selleks, et kiirendada ühtekuuluvuse süvenemist. näiteks neil on positiivseid näiteid, tuginedes finantsinstrumentide kasutamise kogemusele, et uue, uus legislatiivraamistik uue kobarseadustiku tingimustes suudab tõhustada finantsinstrumentide positiivset mõju jah, riisi, riskiga seotud iga-aastased summad tuleb paremini seostada struktuurifondide ja e, Junckeri plaani vahel. ma ei tea, kas ma käsitlesin kõiki küsimusi, mille te tõstatasite, kuid ma võin teile kinnitada, et teeme kõik, mis on meie võimuses selleks, et olukorda parandada. mis puudutab EFSit, siis võrreldes seniste fondidega saame me rahalisi, kasutatavaid rahalisi vahendeid suurendada viieteistkümne miljoni võrra, selleks et tegeleda kombineeritud rahastamisega mis aga puudutab eelmakseid, mida pol-, mida ei hõlma riskiprogrammidega seonduvad maksed. siis me töötame koos kontrollikojaga selleks, et tekkinud probleeme siinkohal lahendada. aga Te ütlesite ka ise, et me peaksime tegema senisest tõhusamat koostööd. kontrollikoda on väga avatud selles mõttes, selleks, et tugevdada eh, Euroopa fondide mõju ja tõhusust. kontrollikoda samuti toetab eh, olukorra lihtsustamist ja rahaliste vahendite haldamise lihtsustamist me tõdeme, et väga palju vigu, seitsekümmend seitse protsenti neist ei leia tuvastamit-, mit-, tuvastamist mitte seal, kus nad tekivad, aitäh. me anname nüüd sõna kolleeg Ajalane. presidenta, sí, bienvenida eh, komissaria Kretu suur tänu, äh, mul oleks üks küsimus teile, kui lubate. arvestades äh, seda, et äh, mitmeaastaste projektide rakendamisega läheb järjest kiiremini ja me teame, et igal juhul tuleks ette näha see, et tõukefondide osas tulevikus äh, ei tekiks ähm, väljamaksmisega viivitusi, on mul järgmine küsimus. me räägime kahest äh, rahastamise süsteemist, kuid ühest investeeringust, äh, mis, äh, ehk siis toetused, mis viiakse igas piirkonnas esimesest kokkuleppepäevast äh, ellu ning äh, need vahendid, äh, mis äh, saadakse projektidele, ehk teisisõnu siis projektid, mis on abikõlbulikud, näiteks transpordiühendused ja nii edasi. mina tahaksin teada, mis te sellest arvate, sest järjest ja rohkem ja rohkem räägitakse sellest võimalusest, et äh, arvestades seda, et Euroopa Liidu vähend, vahendid, vahendid on kärbitud, võiksime me nõuda seda, et äh, tõukefondide vahendeid võiks äh, läbi sellise haldusstruktuuri juhtida kus äh, võrreldatakse siis nende projektide tulemusi, mis on rahastatud Euroopa Liidus, nende projektidega, mis on jäänud rahastamata. kas te võiksite meile täpsemalt öelda, kas te arvate, et see oleks võimalik ja millised võiksid olla sellise süsteemi eelised, kui viidaks läbi selline teine haldussüsteem? järgmine, kalendrist te rääkisite täpselt, me teame täpselt et eelmise programmperioodi jooksul tekkis viivitus sellest, et võeti MFF vastu liiga hilja ja äh, loomulikult teatud uued menetlused toodi sisse ka väga hilja. me teame, et aastal kaks tuhat kaheksateist tehakse uus ettepanek programmide osas, mis peaks tulema ka siis mai või juunikuus. nii et äh, ega sinna ei ole väga palju aega jäänud äh, aga see on ka vahetult enne valimisi, valimisi ja komisjonil jääb väga vähe aega, et äh, oma tööd äh, siis uuesti kujundada, nii et mis te arvate sellest võimalusest äh, muuta neid parameetreid? kuidas neid viivitusi vältida? ja lõpetuseks te teate, et Euroopa Komisjon ja parlament räägivad palju paindlikkusest. nii et äh, jällegi tõukefondidest räägin siis, et mis te arvate sellest paindlikkusest äh, selles konkreetsel, sellel konkreetsel juhul, kas see aitaks meid, kui paindlikkus oleks tagatud suurem kui seni? et need perioodid oleksid pikemad, kas see ei tähendaks aga seda, et kõik jäävad äh, viibima, need projektid tegelikult nendega viidatakse, tuleb pärast sisse viia korrektsioonid ja nii edasi, nii et kas see ühtekuuluvus ja tõukepoliitika struktuur, poliitika ei teeniks paremini see, et võetaks lihtsalt realistlikumad eesmärgid ja paindlikumad, paindlikumas, paindlikumad süsteemid. ja veel see korrektuuride süsteem kõik meist no mitte päris kõik, aga väga paljud, arvavad, et meie kontrollid peaksid olema tõhusamad. sellega liikmesriigid võib-olla väldiksid rohkem veamääri, kuid kui need netokorrektuurid kas nende puhul see tegelikult tähendab seda, et liikmesriigid rakendamisega hakkavad äh, viivitama, sest nad kardavad seda, et nad teevad vea? mõte oli hea, aga sellega kaasnevad ka teatud ohud. Uh, aitäh, lugupeetud esimees, äh, proua volinik, kontrollikoja liikmed, kolleegid. teate, volinik, et ma toetan ühtekuuluvuspoliitikat ma toetan tulemuspõhist eelarvet ning toetan ka neid projekte, mis annavad Euroopa Liidu poolset lisandväärtust, aga mõned küsimused siiski teise nurga alt seekord. nagu juba mainiti, kaks tuhat kuusteist oli viimane aasta, mille puhul äh, tehti väljamakseid seoses aasta äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodiga. komisjon analüüsib deklaratsiooni hetkel selleks, et tagada, et kõik korrektsioonid on tehtud ning programme ei suleta enne, kui on piisavalt tagatisi selle kohta, et jääkvigade määr on alla olulisuse taseme. tahaksin komisjonilt küsida, mis on asjade seis praegu, kas komisjon on teadlik eh, pro-, programmidest, mille sulgemisega on probleeme ning mis puudutab eh, määramismenetlust, nagu ka raportöör juba ka mainis, sellest võib jääda mulje, et tulemusele keskendumise asemel, Euroopa Liidu kodanikele keskendumise asemel, kulutab komisjon siiski raha rakendusstruktuuridele. ning äh, seoses sellega, mida ütles härra Seller, tahaksin küsida, miks lisada nõuandeteenused, tehnilised teenused, mis suurendavad vajalikku eelarvet veel kolme aasta võrra pär-, kolm aastat pärast äh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend perioodi algab, kas sellepärast, et äh, määr-, määrused on liiga keerulised või soovivad seda liikmesriigid või on see mõlema kombinatsioon? ning viiene küsimus, komisjon viitab oma tegevuskavale seoses riigihangetega, mis pandi paika aastal kaks tuhat kolmteist, mida komisjon toetas detsembris kaks tuhat viisteist mis on suunatud riigihangete eeskirjade parandamisele liikmesriikides. on ennetusmeetmeid, suunised, koolitused, heade praktikate tava, äh, jagamine, äh, aususe pakt ja nii edasi. tegevuskava uuendati märtsis kaks tuhat seitseteist, et hõlmata uusi tegevusi, mis on seotud äh, uue direktiivi ülevõtmisega ning on keskendunud äh, suuremale läbipaistvusele. tahaksin küsida, kas uus, uued riigihanke direktiivid, mis võeti vastu aastal kaks tuhat neliteist, on seotud nende uute meedetega, äh, mis seoses ka äh, ülevõtmisprobleemidega kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sisse viidi, kas see ei ole liiga hilja ning võttes arvesse ülereguleerimist riigihangete direktiivi ülevõtmisel liikmesriikides, kas ei oleks vähem kulukas ja oluliselt tõhusam äh, direktiivi asemel riigihangete puhul määrusest rääkida, mis on teie isiklik seisukoht ja mis on Kontrollikoja seisukoht selles küsimuses? suur tänu vastute eest ning muidugi äh, soovin edu heakskiidumenetluses. aitäh, panin ennast ka kõnelejate nimekirja, mul on küsimus selle kaardi kohta. see kaart näitab kui eh, paljude riigihangete puhul oli ainult üks eh, pakkuja. kuidas on võimalik, et erinevates piirkondades, eeskätt aga Kreekas, Poolas, Itaalias ja Slovakkias osales riigihankes neljakümne protsendil juhul ainult üks pakkuja, miks see nii on? ja mida teeb komisjon selle vastu, et riigihankel osalejate arvu suurendada? teiseks, ausalt öeldes me kõigepealt eraldame rahad liikmesriikidele ja nüüd on meil eh, niisugused kolmsada kakskümmend kuus panka, kellele tegelikult need rahad tegelikult jõuavad. Te rõhutasite, et menet-, management'i haldusega seotud, seotud kulud on vähenenud äh, või vähenevad viie aasta jooksul viie koma kolme protsendi võrra. miks nad nii vähe vähenevad? ja peale selle peaksite te meile selgitama, miks endiselt talutakse seda, et äh, neli miljardit eurot neljamiljardist elu on seitsekümmend viis protsenti endiselt veel kinni külmutatud ja kui asja lähemalt vaatada, siis te, vaadata, siis tekib küsimus, et mis on palju huvitavam kui ka vastus. kui me selle ümber arvutame selle töökohtade loomiseks, loomiseks ümber, siis on iga liikmesriigi kohta kuussada kaheksakümmend töökohta keskmiselt, siis andke andeks, ma ei suuda kuidagi mõista, et finantsinstrument saab olla töökohtade loomise tõhus vahend. ja mida te kavatsete edasi teha? Äh, eeloleval äh, mitmeaastase finantseerimisperioodil. kontrollikoda kirjutab punkti kuus üks üheksateist all, et veakvoot oleks pidanud olema kolm koma seitse protsenti väiksem, kui haldusaparaat oleks ka olukorda reaalselt arvestanud ja need vead tekkides kõrvaldanud. ausalt öeldes, e, mida, milliste järeldusteni jõuab Kontrollikoda, komisjon, need on erinevad, ei ole ometi võimalik, et te võtate need arvud lihtsalt või numbrid lihtsalt teadmiseks. järgmisena saab sõna kolleeg Salafranca. Eh, aitäh, proua esimees. tänan volinikku selle eest, et ta täna tuli meile meie küsimustele vastama ning ka selle eest, et ta meie kirjalikele küsimustele vastas. üks küsimus, mida mina tahtsin esitada, tegelikult juba kõlas. nimelt see puudutas kolmkümmend viis koma seitset miljonit olid äh, territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks ette nähtud, veamäär oli neli koma kaheksa protsenti ning kui riiklikel ametitel oleks olnud äh, paika pandud mehhanismid ennetamiseks, siis oleks veamäär olnud üks koma üks protsenti, see jääb olul-, olulisuse määra kahe protsendi alla tegemist on programmidega, kus haldusametitel on äh, halduse küsimustes äh, oluline vastutus. üks küsimus veel, lugupeetud volinik. kontrollikoja raportis aruandes on öeldud, et liikmesriigid on määranud vaid seitsekümmend seitse protsenti haldusametitest äh, kas olukord on pärast seda paranenud, kas komisjon on teadlik äh, värskemast teabest selles küsimuses kolm aastat hiljem, pärast äh, finantsperspektiivide jõustumist ning võttes arvesse fakti, et haldusametid, mis äh, peaksid neid fonde haldama, neid kõiki ei ole ametisse määratud, ma arvan, et see on üks näide nendest olulistest viivitustest, mida me oleme näinud, proua volinik. mul on ka mõned küsimused eesmärkide kohta, mis puudutab neid poliitikaid. kolm aspekti siin eriti olulised, kolleeg viitas lisandväärtusele, see on äh, üks aluskriteeriumitest ning teiseks, mil määral on nende fondide kasutamine panustanud ka innovatsiooni, see on ju väga oluline element arengus. kõik Euroopa Liidu piirkonnad ei saa olla igas valdkonnas äh, eestvedajad, innovaatorid, aga innovatsioon on ju üks olulisi aluspõhimõtteid täna juba, seega mõned küsimused. üks neist. kas rändesurve, mille alla Euroopa Liit viimastel aastatel on sattunud, on mõjutanud ka struktuurifondide haldamist? see on väga oluline faktor, mida peaks arvesse võtma milline on teie arvamus? kas meie vahenditest piisab, kas meie instrumendid on piisavad selleks, et piisavalt paindlikult nendele probleemidele reageerida? lisaks olen lugenud ka pettustest. kontrollikoja sõnul on väga vähe juhtumeid, äh, mida saaks pettusteks nimetada. kui lubate, milline on teie koostöö Olafiga, kes tegeleb pettuste vastase võitlusega?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 et Kreekas oleks veamäär oluliselt madalam kui Tšehhi Vabariigis. probleemiks on see, et äh, liikmesriigid kasutavad erinevaid meetodeid. ehk teisisõnu, need veamäärad tegelikult on ühest liikmesriigist teise väga erinevad ja neid tuleb tõlgendada erinevalt. oluline on see, et kuidas neid veamääri kuidas nendele jälile jõutakse ja praegu kasutatavad süsteemid ei ole kasulikud sest et VKE-d äh, tihti neid ei ole võimalik kontrollida. mina ei tahtnudki tegelikult Euroopa Liidu toetusi omal ajal olles VKE eesotsas, sellepärast et see haldusstruktuur, mida kasutatakse toetuste saamiseks ja andmiseks, on lihtsalt nii keeruline ja nii koormav, et, äh, et lihtsalt ei olnud mõtet selle asjaga pihta hakata ja nüüd viimaste aastate jooksul ei ole selle lihtsustamise all tegelikult mitte midagi muutunud. kas te võiksite endale ette kujutada, et seda süsteemi oleks võimalik kuidagi muuta? kui meil on nelikümmend äh, äh, taotlust, mida tuleb täita no kuulge, ja nelikümmend viis dokumenti tuleb täita. lihtsalt, kas Euroopa Komisjon selles kontekstis kavatseb neid asju muuta, sest et midagi ei muutu muidu. ja nüüd liikmesriigid komisjon komisjonipoolne rahastatus on tegelikult teinekord liikmesriikide tööstusele olnud halvavaks ja on viinud äh, mõnikord äh, ka tööpuudusmäärade tõusuni. ja ma lihtsalt tahaksin teada, kui tõhus äh, sa seda tüüpi toetused siiski on. kas ei peaks seda süsteemi üle vaatama, kas ei peaks teatud toetusi, millel on negatiivsed mõjud, ümber vaatama? jah, teinekord on probleemiks ka see, et kõiki vahendeid ei kasutata ära. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, kas te arvate, et siin on tulemused paremad ja kas liikmesriigid on saanud täies mahus eraldatud vahendid ka ära kasutada? me ju sakslased püüame välja selgitada guugeldamise teel, mis asi on polügraafia. see on trükitööstus. noh, nii, järgmine kolleeg, palun, te olite kõnelejate nimekirjas. Äh, äh, aitäh, vabandan, et äh, hilinesin, loodan, et see, mida ma soovin öelda, ei ole kolleegide suust juba kõlanud. soovin tänada volinikku täna siia tulemust olen ka riigikomisjoni liige seal äh, käib ta sagedasti külas, äh, vahel rohkem kui mõned regikomisjoni liikmed, äh, seega on tegemist tuttava näoga. härra Salafranca viitas pettusele, pettus on tõesti väga madala määraga siin ja väga kahju, et mõned euroskeptikutest kolleegid ajavad meelega seegi pettuse ja veamäära, viga on aga midagi muud ja me peaksime kasutama iga võimalust, viitamaks sellele erinevusele, mis nende kahe vahel on selleks, et euroskeptikud eh, ei pääseks puhta nahaga, kui nad seda segadust tekitavad. mis puudutab veamäära, siis oleme kuulnud eh, vara, vara, varasemalt mitmeid arutelusid, me teame, et on vajadus eh, lihtsustamise järele, meil on ka lihtsustamisega tegelev kõrgetasemeline töörühm, me teame, et volinik usub, et soovitused, mis nende poolt tulevad, aitavad olukorda muuta ja midagi veamääraga ka ette võtta, varasemalt me oleme ka rääkinud sellest, kuidas liikmesriigid äh, vähendavad vigu, et neil on piisavalt teavet vigade vähendamiseks, nad ka kasutaksid seda teavet, vahel ei ole seda lihtsalt tehtud, minule tundub kummaline, me teame, kus on vead, me oleme rääkinud nendest äh, probleemidest äh, aasta-aastalt, aga väga aeglaselt olevate äh, probleemide lahendamiseks äh, lahenduste paikapanemine kulub ja seetõttu on veamäärad veel kõrged kulutusmääradega seoses me teame, et mõned liik-, mõnedes liikmesriikides on äh, see väga-väga madal üle, üle seitsmekümne protsendi on äh, see praegu, mõnes mõttes äh, on see tegelikult päris hästi, aga mõnes liikmesriigis siiski väga madal, N pluss kolm raames tegutseme praegu, praegu on oluline aasta, selles mõttes on ka oluline küsimus, kas tõenäoliselt äh, vabastavad äh, mõned liikmesriigid äh, kulukohustusi selleks, kuna ähm, kasutamise määr on madal ning viimane küsimus on seotud äh, tingimuste, tingimuslikkusega see on väga oluline küsimus siin parlamendis, me teame, et Hispaaniat ja Portugali ähvardati sellega, ähvardus sellega võeti ka tagasi, väga keeruline on selle alusel töötada, seega minu küsimus, kas on võimalik, et tulevikus saaksime sellest eemalduda ning ei keskenduks mitte sellele, milline on liikmesriikide majanduslik ting-, majanduslikud tingimused, vaid kuidas tagada tulevikus progressi? aitäh! ma te-, äh, tervitan veel vahepeal liitunuid, aga praegu annaksin sõna proua volinikule. multe subiecte care au fost uh, atinse. Aș vrea no käsitleti küll väga erinevaid valdkondi. tahaksin tõdeda üha enam liikmeid räägib piiratud eelarvest. meie kui poliitikutel peaksid olema ka ambitsioonid. raportöör Zeller rääkis sellest, mida rääkis härra Juncker või sellest, mida rääkis härra Oettinger eelarve kohta. jutt on Euroopa Liidu eelarve tulevikust me peame ka liikmesriikidega seda ühiselt arutama. ka selles mõttes, mida tegelikult Euroopa kodanikud vajavad. on tõepoolest veelahe nende vahel, poliitikute vahel, kes suudavad tagada lisandväärtust ja nende vahel, kes ei eh, soovimata näha uusi perspektiive tegelikult tõstavad esiplaanile kaitse- ja äh, rändepoliitika Euroopa Liidus. nüüd me peame uuesti enda jaoks selgeks rääkima, mida Euroopa Liit üldse teha kavatseb, kuidas Euroopa Liit kavatseb sekkuda, milline peab olema finantshaldus ja nii edasi Euroopa Liidus ei ole piirkonda, kus poleks konkreetseid tulemusi. Äh, igal pool on elutingimused paranenud, meil on konkreetsed tulemused ja sellest ammutame me jõudu võitlemaks regionaalpoliitika jätkuva elluviimise eest tänu regionaalpoliitikale luuakse miljoneid töökohti liikmesriikides ja sellest on osu kõigil liikmesriikidel olnud kasu. seepärast ma leian, et me peame ka Euroopa Liidu Nõukogus vaatama, kas me tingimata peame rääkima vähendatud eelarvest või või me jääme selle juurde, et see peab olema, e, jääme selle juurde, et see peab olema üks protsent SKT-st või me leiame, et see näiteks oleks vaja viia tasemele üks koma kaks protsenti SKT-st. meil on vaja SKT-st ühte koma kahte protsenti selleks, et taas jätkuvalt teha meie kodanikele head ja siis on ka Euroopa Liidul võime regionaalpoliitika valdkonnas nii mõndagi ette võtta. minu arvates tähendab see kõik seda, et me peame üles näitama solidaarsust. kindlasti me peame oma tegevusi lihtsustama. me peame välistama kordused ja korduvkontrollid. see loomulikult toob kaasa teatud konflikte meie töös, kuid me peame küsima ka liikmesriikidelt, kas nad on valmis senise poliitika unustama ja astuma senisest aktiivsemalt üles. Te teate, et sajast eurost on viiskümmend protsenti maksud ja üks, vähem kui üks euro päevas Äh, suubub Euroopa Liidu eelarvesse, seda, seega vähem raha, kui te maksate ühe tassi kohvi eest. meil on vaja eelarvet, mis suudab teenindada ja tiivustada kõiki vastu võetud programme. tahaksin vaid rõhutada, et me peaksime olema ambitsioonikamad, auahnemad, seadma kõrgemaid sihte. ja me ei peaks mitte vaatlema teatud asju kui iseenesestmõistetavaid ja, ja nüüd te räägite Brexiti poolt teki-, tekitatavast finantslõhest, tühjusest, nüüd tu-, no vaadakem, kuidas me saaksime selle lõhe täita, millega? meil on oluline suurendada laekumisi ja me teeme ettepanekud liikmesriikidele, see jääb nende otsustada, kas nad on sellega nõus, kas nad on selleks valmis. ja nüüd ja me peaksime minetama piiratud eelarve pessimismi. nüüd selle plaani kohta, mida käsitles proua Ajala. paindlikkuse võimalused on väga piiratud härra Juncker oma kõnes rõhutas, et projekt tuleb esitada märtsiks. see annab meile piisava ajalise varu selleks, et ka praeguse parlamendi mandaadi, parlamendi ametiaja jooksul saavutada püstitatud eesmärgid võtta vastu selleks vajalikud määrused, oleks ju kahju, kui parlamendisaadikute kogemused liiva jookseksid. kui me neid kogemusi ära ei kasutaks eh, reformi periood, programmiperioodiks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend me peame olema loomulikult paindlikumad. võivad toimuda kõikvõimalikud sündmused, ränne, looduskatastroofid, kus liikmesriigid vajavad oluliselt suuremat abi. kui rääkida netokorrektsioonidest, siis on teil muidugi õigus. kuid siin on mitmeid elemente, millega tuleb koos arvestada finantsraamistik võeti hiljem vastu, siis oli meil see M pluss kolm probleem, mis vähendas teataval määral liikmesriikidele avaldatavat survet ja siis loomulikult hirm nende netokorrektsioonide ees, kuid see hirm näitab meile, et klaas on ikkagi poolenisti täis. meil on oluline, et kontrollid, parandused, mida ette võetakse, oleksid korrektsed, põhjendatud ja meil jääb vaid loota, et sellised netokorrektsioonid annavad haldusaparaadile, kes tegelikult peaks läbi viima esimese kontrolli, vead ära tundma, seitsmekümne seitsmel protsendil juhtul nad ei teinud. see, need, niisugune äh, Äh, kinnitatud finantskorrektsioon annaks aluse oma tegevust parandada, ajendaks oma tegevust parandama. meil on vaja läbi viia analüüs selle kohta, kuidas äh, eelarvelisi vahendeid kohtadel kasutatakse mina olen radikaalse lihtsustamise poolt, et lõpptarbija jaoks oleks asi oluliselt lihtsam, põhimõtteliselt lihtsam ja nagu öeldud, me peame arvestama ka käesoleva süsteemi positiivsete momentidega, meil tuleb leida eh, kestlikkuse ja reformi vahel loogiline side ja tasakaal. vead ei tähenda ju pettust alati, on oluline näidata Äh, milline on tervikpilt, mida on ühtekuuluvuspoliitika suutnud tuua head kõikide liikmesriikide jaoks ja loomulikult me peame näitama need, need kohad, need piirkonnad ära, kus on probleemid. kui me räägime programmi perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis ma tänan proua Ajalat selle küsimuse ja koostöö eest äh, Eh, mis oli tõhus ka koos raportööriga, nagu te kindlasti teate. kontrollikoda esitas eh, programmiperioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist kohta positiivse analüüsi, see ka avaldati ja selle eh, positiivses analüüsis esitati ka omapoolsed järeldused ja soovitused komisjon on tegutsenud õigesti ajalises programmis, samuti koostöös liikmesriikidega. ja programmiperioodi lõpuks võisime rääkida kolmesaja seitsmeteistkümne operatsioonilise programmi ellurakendamisest kuid meil on vaid üheksa programmi nendest kolmesaja seitsmeteistkümnest, mida oleme suutnud ka lõpule viia. me nõudsime täiendavat teavet seal, kus me seda vajalikuks pidasime ja me loodame, et kaheksakümmend kuni sada kakskümmend programmi viiakse lõpuni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks oli terve rida küsimusi, mille vastuseid me alles ootame, kus korrektsioonid eh, pole veel eh, sugugi kinnitatud. tegemist on arvutuslike finantskorrektsioonidega. ja kui me oleme saanud need eh, finantskorrektsiooni kinnitatud, siis me saame rääkida asjade tegelikust seisust kaasosalusprogrammid enam seni, kuni need korrektsioonid on kinnitamata, ei saa enam eurotki. me püüame eh, sellega võimalikult kiiresti ühele poole saada, kuid programmide ettevalmistamise käigus soovime me, et tõuseks kvaliteet, tempo seejuures ei olegi võib-olla nii oluline. kõiki programme saab lõpule viia ainult juhul, kui me võime olla kindlad selles, et äh, veamäärad on väikesed või nullilähedased. Need on need tegevused, mille suunas, mille täitmise suunas töötame ja liikmesriigid äh, peaksid saavutama veamäära alla kahe protsendi. ja siis kui see on saavutatud, siis me astume parlamendi ette ja esitame omapoolse aruande. kui äh, me oleme sellega lõpule jõudnud. nüüd proua Kressle küsimus. meil oli ka asjaomane kirjalik küsimus ja seal, sealt te samuti küsisite, äh, et miks on paljude avalike hankekonkursside puhul osalejaks ainult üks pakkuja või miks ainult üks ettevõte või üks firma soovib nendes osaleda. koos peadirektori ja meie teenistustega tegeleme me antud küsimuse analüüsiga, nende juhtumite analüüsidega, millele teie, proua Kressle, viitasite. ühes osas on teil õigus, proua Kressle, me peame endale esitama neid küsimusi sest tavaliselt on niisuguste Euroopa Äh, toetusrahadega projektide avalike hankekonkurssidel võitjaks tulemiseks äh, väga tihe konkurents, aga teatud projektide puhul, nagu te nimetasite, ei ole see nii kui teha kokkuvõte eelnevast programmi perioodist aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis me näeme, et äh, nii mõneski osas saabus selgus oluliselt pärast programmiperioodi lõppe. ja kui te nüüd räägite eh, töökohtade loomisest finantsinstrumentide rahadega, sellest, et neid loodi kuussada kaheksakümmend töökohta A liikmesriik, siis minu meelest ei ole teil käsutada informatsioon kogu selle täiuses. ma arvan, et äh, see on käivitatud protsessiga, käivitatud protsessiga tegemist ja mitte lõpule jõudnud eh, protsessiga. Te ju teate, et juba aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ei olnud tegelikult liikmesriigid kohustatud meile eh, tööhõive kasvu näitajat, näitajast nende finantsinstrumentide toel teavitama alates praegusest programmiperioodist, alates aastast kaks tuhat neliteist on liikmesriigid kohustatud meile seda teavet esitama ja see annab meile siis võimaluse täielike andmete esitamiseks muuhulgas teile. meie arvud näitavad, et investeeritud on kuuskümmend koma neli Eh, miljonit eurot finantsinstrumentide vahendeid linnade arenguks, energiatõhususe suurendamiseks. meil on sada kaheksakümmend tuhat töökohta loodud ja sadu neid inimesi, kes on saanud nende finantsinstrumentide rakendamiseks ka,, rakendamisest kasu. Need finantsinstrumendid on äh, toiminud finantshoovana ja tegelikult, äh, kui jõuda järeldusteni, siis nende toime on olnud äh, väga suur. Austrias ja Saksamaal on tänaseni näha omaaegse Marshalli plaani toimimise tagajärgi ja nii see puudutab ka käesoleval ajal rakendatavaid finantsinstrumente, mille tulemusi ei saa pärast üheaastast rakendamist järgmisel aastal veel näha. nüüd äh, kolleeg Salafranca. ma kinnitan teile, härra Salafranca et institutsioonide nimetamine pole enam probleem. üheksakümne kaheksa protsendi juhul institutsioonid nimetati, me peame äh, veel lahendama mõningad territoriaalse ühtekuuluvuse äh, suurendamise või tõhustamisega seotud ametite nimetamise küsimuse, kuid äh, eks ante tingimuslikkust arvestades võeti vastu ka asjaomased soovitused. me võime olla samas kindlad, et need institutsioonid on võimelised neid miljoneid haldama, mida, mis on neil nüüd käsutada. see, mida teie ütlesite härra Salafranca, et väga paljude piirkondade jaoks on uuenduslikkus, innoveerimine, innovatsioon väga olulised. tegemist on intelligentse spetsialiseerumise strateegiaga, mis tuleb ellu viia käsikäes regiooni iseärasuste eelistega. see ei tähenda tingimata seda, et et eh, kõikides piirkondades sünnivad nüüd ülehomme hommikuks Silicon Valley'd. me peame keskenduma sellele, regioonid peavad keskenduma sellele, milles seisneb nende tugevus, millise valdkonnas, kas lennukiehituses, ma olen ka käinud Hispaanias mõningates piirkondades, kus intelligentne arukas spetsialiseerumine on võimalik ja mida see reaalselt tähendab kogu piirkond edeneb siis tõhusalt edasi, kui kõik panustavad piirkonna aruka arengustrateegiasse. tegemist on pikaajalise strateegiaga ja pikema perioodi järel on võimalik siis ka näha tulemusi. mis puudutab rändekriisi, siis selles osas oleme algusest peale võtnud kontakti linnapeade ja vallavanematega, keda tegelikult see probleem kõige esimesena puudutab. paljude eh, kohalike omavalitsuse juhtide tegevus on eh, oluline ja seda tuleb kõrgelt hinnata koos volinik Avramopopulosega, kes samuti vastutab rändeküsimuste eest, kes on võtnud vastu terve rida väga adekvaatseid meetmeid, muuhulgas selleks, et kasutada meie fondide raha, aga ka sotsiaalfondi raha, äh, selleks, et äh, tagada tugev, kaasav Euroopa sotsiaalne kaasatus Äh, oleks äh, võimalik lähitulevikus, et me ei toimuks getostumist, äh, marginaliseerumist. Need on eesmärgid, milleks meiepoolsed vahendid aitavad integratsiooni süvendada. Berliinis ma käisin ühes niisuguses paigas kus see toimub, ka Amsterdamis. toimub linnapeade vaheline konverents, nende omavahelised kohtumised ja ka Amsterdam äh, oli selles osas väga aktiivne, kuid Amsterdami senine linnapea kahjuks lahkus siit ilmast kuid tema oli see, kes lõi linnapeade koostöövõrgustiku. praeguseks vastutab selle koostöö eest Ateena linnapea. me tahame kasutada ära kogu tekkiva sünergia, mille tagavad meile Euroopa Liidu fondid. Euroopa Regionaalse Arengufond on juba finantseerinud väga olulisi valdkondi alates algharidusest kuni tervishoiu taristu väljaehita-, ehitamisest, erinevate teenuste pakkumisest, kohaliku võrgustiku tagamiseks ja me toetame liikmesriigi elamuehituse tõhustamiseks selleks, et ei tekiks segregatsiooni kohaliku elanikkonna ja rändevoogudega saabuvate välismaalaste vahel oluline on toetada ka rahvusvahelist organisatsiooni eh, The Doctors Without eh, Borders ja eh, see on, nende tegevus on väga oluline. niisugust programmi viiakse ellu näiteks Itaalias ja seda kutsutakse programmiks Sibureta. suvel päästeti eh, kahe laevalt Vahemeres eh, põgenikud Äh, ja need laevad, kuhu need põgenikud paatidel tõsteti, need laevad ehitati Euroopa Liidu rahade eest ja see oli väga oluline operatsioonilise programmi äh, muutmise punkt, me kasutasime ära kaitseotstarbelised rahalised vahendid sel eesmärgil, me näitasime, et me oleme valmis äh, koostööprogramme süvendama ja peame vastu võtma uued väljakutsed antud valdkonnas. kui me räägime kobarseadustiku vastuvõtmisest, siis Euroopa Liidu kodanikud suudavad senisest paremini ära kasutada meie eh, fondide rahalisi vahendeid ja finantsinstrumente. kui me räägime Euroopa Liidu fondidest, siis tuleb need vahendid senisest paremini ära kasutada muuhulgas äh, Äh, rändevoogudega saabuvate põgenike äh, toetamiseks, toitlustamiseks Kreeka, Portugali, Itaaliaga äh, solidaarsuse ülesnäitamiseks, ka mitte, palun vabandust, valitsusväliste organisatsioonide kaasamiseks ja nii edasi. me ootame, et meile esitatakse vastavad projektid selleks, et tagada seniste parimate kogemuste vahetamine. on ju riike, kellel on pikaajalised kogemused nagu Saksamaa, Madalmaad, Prantsusmaa ja need, nad on ko kogenud äh, rändevooge juba aastakümnete vältel. ma käisin ka kont-, sellega tutvumas nende saartega, kes praegu puutuvad kokku suurte rändevoogudega ühel väikesel saarel, kus elab äh, viissada elanikku, sinna saabus sellel suvel üheksa tuhat põgenikku. see saar asub üsna öö, äh, Türgi territoriaalvete läheduses ja seal on olukord muidugi väga keeruline mis aga puudutab meie koostööd Olafiga, siis ma võin kinnitada, et meie koostöö on väga tihe. et Olaf ja TG Regio on välja töötanud aastateks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist strateegia. me sellesse kaasame me seitse Euroopa fondi, mida saab kasutada ja ma usun, et meie koostöö aitas välja tuua teatud vead ja eksimused, ebaregulaarsused eh, rahaliste vahendite kasutamisel kui Olav teavitab meid äh, teatud äh, finantspettustest, äh, siis me loomulikult finantskorrektsiooni käigus peatame rahaliste maksete väljamaksmise selleks, et need rahalised vahendid tagasi suunata Euroopa Liidu eelarvesse, juhul kui eraldatud vahendeid on ebaõiglaselt kasu, ebaõigelt kasutatud. mis puudutab eh, finantsprogramm, mitmeaastast finantsraamistikku aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist, püüame teha kõik selleks, et Euroopa Liidu vahendeid kõige parimal moel kaitsta, kaitsta pettuste ja vigade eest ma unustasin aga öelda, et mis puudutab vigu, mida me oleksime võinud vältida. The... ma, ma vastaksin veel nende vigade kohta, mis oleks olnud välditavad, ma kinnitaksin teile, et äh, loomulikult me ei ole alati rahul, sest et äh, kõikide liikmesriikidega ei saa olla rahul, aga me oleme pideva seire alla võtnud selle, et kõik süsteemid toimivad ja toimivad hästi. kuid loomulikult äh, sõltume me auditi tulemustest, mis meieni jõuavad. kuid nagu ma ütlesin, meil on aastas viissada raportit, mille me üle vaatame siseriiklike auditeerimisasutuste poolt ja meil ei ole lihtsalt äh, seda suutlikkust kõikidesse süveneda, aga kõik kõrge riskiga projektid me vaatame läbi ja tõesti teeme seda tööd kõrge kvaliteetselt. üritame suunata liikmesriike selles suunas, et need auditeerivad üksused oleksid sõltumatud ja Te teate, et me peatame maksed kohe, kui tekivad tõsised puudujäägid. lisaks sellele on meil tegevuskavad ka liikmesriikide abistamiseks, et, et nad saaksid äh, robustsed süsteemid välja ehitada ja kinnitan teile, et kui äh, süsteemi ei muudeta, ei parandata, siis me ei maksa teate ka seda, et me oleme suunanud äh, selle toetuse äh, ka ametiasutustele koolitused, seminarid, suunised, eksperdid ähm, äh, ja ekspert eksperdile toetused kõikidele nendele sisekontrolliasutustele ja loomulikult vigu oleks võinud, olnud võimalik vältida just avaliku hangete puhul abikõlbulikkuse puhul, nagu ma ütlesin, seitseteist protsenti on seal olnud äh, probleemseid juhtumeid, et äh, on puudu olnud siis haldusstruktuurid, aga me peame kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal vastu võetud otsused rakendama, see puudutab siis avalikku, see puudutab äh, riigi abi puhul äh, avalikke hankeid äh, ja kui need äh, ülesanded meil õnnestuvad, siis äh, läheb meil kindlasti paremini. ja vastus need nii, seks nii teile, proua esinaine, kui ka proua Tlabajova, meil ei ole vaja rohkem seadusandlust, vaid lihtsalt avaliku hanke osas tuleb äh, lihtsalt karmimalt rakendada vastu võetut. ja teist aastat järjest äh, näeme me seda, et avaliku hangete sektor ei ole kõige suurem veamääraga sektor, nüüd on abikõlbulikkus kõige suurem probleem ja sellel ajal pole riigiabi üldse problema-, probleemina välja toodud. aga avalikud hanked muidugi on peamiseks veamääraks teatud, peamine veamäär äh, tuleb teatud liikmesriikides sellest sektorist. härra Štehovski, härra Štehovski vastaksin teile lihtsalt öeldes ei, meil ei ole liikmesriikide jaoks erinevaid arvutusmeetodeid, meil on auditi lähenemine kõikide puhul sama, konkreetsed reeglid, need on kirjas komisjoni suunistes, aga mulle tundub, et te rääkisite ülereguleerimisest. on äh, selgitatud seda, et äh, liikmesriigid ütlevad, et nad peavad tuhandeid allkirju andma äh, lihtsalt äh, vabandust, abitaotlejad peavad äh, tuhandeid allkirju andma ja ütlevad liikmesriigid, et Brüssel nõuab seda, ei ole nii. meie ei ole kellegilt nõudnud, äh, et viissada lehekülge tuleb eraldi allkirjastada iga projekti puhul näiteks äh, raudteesektoris on projektid teinekord kümme tuhat lehekülge paksud. igale leheküljele on pandud seal allkiri või vähemalt äh, tähemärgid Äh, nii et rohkem on kulutatud aega selle asja allkirjastamisele mõttetult kui asja rakendamisele, elluviimisele, nii et jah, ülereguleerimise osas on nii mõndagi teha. ja vahendite ärakasutamise suutlikkus, väga oluline on lihtsustamine, kasutada ära omnibussi võimalusi ja väga tähtis on äh, see, et äh, just äh, nimelt see kulude poole pealt see lihtsustamine läbi viiaks. projektide läbivaatamine on näidanud seda, et siin oleks võimalik üsna palju ka ära teha. mina arvan, ma arvan, et meil õnnestub pärast aastat kaks tuhat kakskümmend kasutajad ettevõtete jaoks asja lihtsamaks teha, kuid aga tegemist on vahendite ärakasutamisega, siis liikmesriigid on need, kes on sajaprotsendiliselt selle eest vastutavad, ei Euroopa Parlament ega ka Euroopa Komisjoni liikmed ei saa äh, uurida kõikide projektide elluviimist. liikmesriikidel peaks lasuma jätkuva kohustust kasutada ära Euroopa Liidu vahendeid oma riigi arenguks, see on meiepoolne pakkumine, mis on võib-olla viimane pakkumine Euroopa Liidu ajaloos. me ju ei tea, kuidas, millised saavad olema arengud tulevatel aastatel seega liikmesriigid peavad Euroopa Liidu äh, rahad maksimaalselt ära kasutama. loomulikult nad peavad nad ka tõestama, et nad on võimelised seda rahva, raha asjaomaselt ära kasutama. sest see on ausalt öeldes liikmesriikide vaheline solidaarsusavaldus. härra Voon tõstatas poliitilise probleemi ühtekuuluvuse poliitika mõtestatuse. kohesioonipoliitika käigus äh, eraldatakse väga suuri rahaliseid vahendeid Euroopa majanduse arenguks, on väga palju aga juhtumeid, kus tegemist on petuskeemidega, kus tekib kahtlus ka, kas poliitika on siis valelik kui tervik antud äh, liikmesriigis, kuid ma tahaksin teile öelda, et pettuste protsendimäär on ainult null koma kakskümmend seitse protsenti, seda väidab Olav. samas Euroopa Komisjon ei salli niisuguseid pettusavaldusi kohe üldse mitte kui on tekkinud vähimgi kahtlus, tegutseme me viivitamatult. vead ei ole samastatavad pettustega. seda rõhutas ka härra Voon, viga tähendab seda, et kas Euroopa seadusandlus või äh, siseriiklik seadusandlus ei ole leidnud piisavat arvestamist, aitäh! ka meie täname teid, proua volinik. me valisime Olavi raskuspunktiks sellepärast, et e, esmaspäeval nädal aega tagasi e, rõhutas meile Olav, et kuuskümmend üheksa protsenti pettusi see seondub just struktuurifondidega, e, muuhulgas Ungaris ja me tegelikult peaksime siis nüüd eh, endalt küsima, et kui tegemist on petuprojektide elluviimisega, kas me peaksime kõik need euro, euro, eurohaaval tagasi nõudma? proua Ivanova, palun. suur tänu, proua esimees, ma ei tea, kui palju aega mul on vastusteks, aga üsna mitu olulist küsimust eh, tõstatati siin kolleegide poolt, eh, olen väga tänulik nende küsimuste eest. kõigepealt äh, raportöör äh, rääkis ühtekuuluvuspoliitika olulisusest äh, ähm, viha, veamäära vähendamisest ja viivituste vältimisest, ma olen teiega tema täiesti nõus, vahendite kasutamise suutlikkuse osas ma olen temaga nõus, ütleksin raportöörile, et meil on tulemas eriaruanne selle kohta ja see luuakse meie teises kojas, tuleb välja järgmisel aastal ja seal keskendutakse siis ähm, sellele, et miks need äh, viivitused on tekkinud, kuidas saaks asja parandada, nii et järgmisel aastal kavatsen ma kindlasti kasutada võimalust teile reklaamida seda eriaruannet. siis te rääkisite ühest väga olulisest teemast veel. nimelt äh, ühtse auditi põhimõttest äh, ja nendest auditeerimismenetlustest, mis on aastate jooksul muutunud väga keeruliseks ja muutuvad järjest raskemaks, ma olen teiega nõus ühtekuuluvusvaldkond on üks nendest märkimisväärsetest valdkondadest, kus viimastel aastatel on järjest rohkem ja rohkem auditeerimistasandeid soondunud sisse ja isegi akadeemikud juba räägivad äh, auditi plahvatusest, äh, kus äh, kontrolle on lihtsalt väga palju, veamääru mõõdetakse erinevatel tasandil, liikmesriigid, piirkondlikul tasandil, komisjon, kontrollikoda ja ühtse auditi põhimõte meie keskse audiitorina ei saa olla äh, küll äh, komisjoni äh, ahela osa, aga teistele lootma jäämine või toetumine on see, mida me praegu kaalume, järgmisel aastal on tulemas pilootprojekt ja vaatame, kuidas see siis võib-olla ühtekuuluvusvaldkonnas võiks välja näha, et kas me võiksime teiste hinnangutele toetuda, kas see oleks usaldusväärne ja kui võimalik, tahaksime siis loomulikult äh, oma veamäära välja kujundada ja niimoodi äh, kinnitavale avaldusele oma panuse teha. siis te rääkisite rahastamisvahenditest, läbipaistvusest ma olen teiega teore-, teoorias nõus, loomulikult on rahastamisvahenditel teatud eeliseid ja niimoodi saab äh, kasutada tõhusamalt Euroopa Liidu eelarvet, aga tuletaksin teile meelde, et äh, meie eriaruanne üheksateist kahe tuhande viieteistkümnendast aastast äh, puudutab just nimelt neid rahastamisvahendeid, sellest rääkisime eelmise aasta eelarve heakskiitmise täitmise juures, aga seal viidatakse sellele, et kontrolli on liiga palju, äh, võimendusefekt, kulud, mis sellega kaasnevad ja muidugi aruandlus ise ja me oleme toonud terve rida soovutusi oma aruandes komisjonile, näiteks ähm, et rohkem antakse infot halduskulude ja lõivude kohta et viidaks läbi võrdlusanalüüs äh, toetuste kulude kohta ja nende toetuste kohta, mis lähevad peaasjalikult läbi rahastamisvahendite. see oleks eriti oluline meie meelest, arvestades äh, seadusandlikke ettepanekuid, mis peaksid tulema pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja et kui me tahame äh, tagada piisaval tasandil tehnilise abi. ja siis küsimused, mille esitas proua Dlabajova ja teie ise avalike hangete kohta selles osas ütlen ainult nii palju, et meie äh, vaatame need asjad läbi ekspost, äh, keskendume faktidele, vaatame, kas eesmärgid on saavutatud ja see on tõesti poliitiline küsimus pigem, et kas äh, tegemist peaks olema määruse või direktiiviga. viitan kahele eriaruandele, eriaruanne kümme aastalt kaks tuhat viisteist ja eriaruanne seitseteist aastast kaks tuhat 2000 kuusteist, kus me rääkisime avalikest hangetest, aga loomulikult nendes kahes aruandes sellele konkreetsele teemale tähelepanu ei puu-, äh, pööratud ja nüüd haldusstruktuuride äh, kontrollimine, komisjon ütles, et probleemiks on siin äh, nende süsteemide kontrollimine, et kas sertifitseerivad asutused ja vaheüksused viivad läbi korralikud kontrollid ja siis need vead, mille registreerivad ametkonnad ise. jah, me näeme seda, et äh, nende vigade hulk, mille alg on, alged on võimalik leida, on suurenenud. Äh, valim äh, Eh, mis sellel aastal on võetud vaatluse alla, on suurem kui varem ja ma vist eh, vastasin kõikidele küsimustele. ma tänan, et te olete nii palju eh, meie aruandele tähelepanu pööranud ja suur tänu koostöö eest. ja nüüd saab lühidalt sõna ka meie raportöör, jah, teen mulle tundub, et äh, me oleme praegu olukorras, kus äh, tõukepoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika lihtsalt äh, vastu seina põrutatakse. kui ma vaatan praegust eelarveperioodi, siis ma pean tunnistama, et vahepeal on liikmesriikide jaoks piirkondade jaoks, ka ettevõtete jaoks äh, tekkinud hoopis teisi rahastamisallikaid, mis on vähem bürokraatlikud, kui seda on tõukefondi vahendid ja ma saan täiesti aru seega, kui Euroopa Keskpank kuuskümmend miljardit Äh, riigivõla kuus, kuus, kuuskümmend miljardit äh, välja paiskab. ja samal ajal Euroopa strateegiliste investeeringute fond ähm, kasutab Euroopa arengupoliitika rahasid, äh, siis tõesti struktuurifondide vahendeid keegi nagu otseselt taotlema ei pea. ja nüüd see vigade leidmine finantsametid, kui nemad neid kontrollivad, nendel on konkreetne eesmärk, algusest peale tahavad nad välistada kõik võimalikud vead, selleks et vältida seda, et välja makstud rahadest tuleb äh, midagi tagasi maksta. aga teisalt on ka kuulda ka seda, et äh, seal, kus näiteks äh, kasutatakse nõustajafirmasid auditi koostamiseks, on nemad väga täpsed ja vaatavad, et nad ikka oma ülesannet täidaksid. vaadatakse väga täpselt, et kas need, kes vahendid äh, on saanud, neid ka õigesti kasutavad ja see ei tõsta loomulikult taotlejate motivatsiooni. nii et ma arvan, et see on asi, millest tuleks veel rääkida ja kui me nüüd räägime eelarvest kaks tuhat kaheksateist ja nõuame lisavahendeid siis äh, tahaksin teile öelda, et äh, aastal kaks tuhat viisteist äh, on seitse miljardit tulnud tagasi eelarvesse ja praegu on kümme miljardit välja maksmata jäänud. Strasbourgis võtsime me vastu ühe muudatuse ja tõukefondidest välja maksmata vahendid läheb noorsootagatisse, me oleme teinud sellise ettepaneku need ümber paigutada, kuigi ka see tagatis ei ole just eriti tuntud selle poolest, et nad tõhus oleksid. nii et kokku võttes on siin jällegi meie ees tõsine probleem. mis mind kogu selle asja juures häiriks oleks see, et see tähendaks seda, et kokkuvõttes Euroopa Liidu nähtavus impulsi andjana koha peal saaks kõvasti kannatada, kui äh, seda instrumenti või neid instrumente meil enam sellises mahus äh, kasutada ei oleks kui seni ja seega ma arvan, et me peaksime üheskoos äh, tööd tegema, et olukorda parendada ja üheskoos viima asjade kiirendamiseni sest piirkondades ise ma olen näinud, et on väga palju äh, algatusi, eriti teadus- ja arendusvaldkonnas, millega oleks mõtet edasi tegeleda ja kus Euroopa vahendeid oleks vaja. seal ei saa loota äh, laenudele ja kogu vahendite puhul aga kõik sõltub nendest haldusstruktuuridest ja sellega kaasnevatest raskustest ja see on tekitanud väga tõsiseid probleeme. Neid vahendeid, need vahendid ei ole sinna lihtsalt jõudnud, aega meil veel natukene on, aga me ei peaks ka aega raiskama, et asja parandada. ja e, meie eelarveperiood ju varsti kohe hakkab lõppema. loomulikult öö e, hoiame kontakte üleval, täname kirjalike ja suuliste vastute, vastuste eest. suur aitäh, proua Gretu, et te tulite ja nüüd ma tahaksin vabandada kontrollikoja presidendi ees, et tema esinemise algus viibis tahaksin tervitada äh, kontrollikoja presidenti meie komisjonis selleks, et rääkida kontrollikoja kahe tuhande kaheksateistkümne aasta töökavast. kas ma tohiksin paluda, et äh, proua volinikul äh, ja teistel oleks võimalik vaiksemalt lahkuda? palun ärge kolistage ega jutustage, palun lahkuge, kellel on kavas siit lahkuda. ja nüüd väga tore, härra president, et me taaskord saame omavahel siin mõtteid vahetada. Teil on väga muljetavaldav programm, eriti mis puudutab eriaruandeid, kaksteist eriraportit. möödunud aastastel on öö, uued eriraportite teemad olnud käsitlemata ja seetõttu on vaja teil ka kindlasti väga karmi ajakava järgida ja eeskätt ka need kuusteist eriraportit, mis juba on töös, suur aitäh! kõigepealt tahaksin alguses kohe rõhutada, et töökava on nagu äh, arenev protsess, asjad, millega me tegeleme väga sageli ka siis, kui nad on juba ette valmistatud, põrkuvad äh, ootamatutele vastuseisudele ja need ettenägematud vastuseisud võivad põhjendada viivitusi siis, kui näiteks dokumente esitada õigeaegselt või kui on äh, arenguid, mida ei ole võimalik prognoosida või ette näha, ehkki me püüame intensiivselt niisugusi olukordi vältida. ja kui me viisime läbi käesoleva aasta septembris läbi töönõupidamise, kuidas üle vaadata, läbi töötada senised töömeetodid siis see mängis teatud rolli selleks, et Äh, eelarve kontrolli, eelarve täitmise kontrolli ja kontrollikoja tegevused oleksid tõhusamad selleks, et nad esitada õigeaegselt. minu arvates läheb kaduma, minu arvates ei lähe äh, raport kunagi kaduma, ei ole kunagi asjatu lõpuks on need raportid siiski ka valmis, kuid me püüame tõepoolest asju tõhusamalt ajada selleks, et ajakavast kinni pidada. kui me räägime kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta töökavast, siis käesoleva aasta oktoobris me selle avaldasime. meil on seal äh, peaaegu viiskümmend erinevat tegevust äh, siin on äh, aastaaruanne, teemadokumendid, eriraportid ja need planeeritud eriraportid katavad väga laia spektrumit, mis puudutab loomulikult loodusressursside kestlikku kasutamist, rännet ja migratsiooni, siseturgu ja Euroopa Liidu öö, tegevus kui majandusliit. meil on ette nähtud üheksateist uut teemat, mida me hindame kui esmase prioriteediga tööülesandeks ja me püüame need, kui vähegi võimalik, oma aruanded selles kohta esindada veel kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. see puudutab eelarvet, ühise põllumajanduspoliitika eelarvet, ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamist ja programmi kaks tuhat kakskümmend täitmist, siis loomulikult kuulub siia ka E, toiduained, varustuskindlus, e, valitsusväliste organisatsioonide tegevuse läbipaistvus ja e, Türgi põgenike rahastu raport huvide konfliktist Euroopa Liidu erinevate institutsioonide vahel. meie analüüs, meie raportid põhinevad senistel äh, aruannetel, analüüsidel ja sellega seonduvatel riskidel. lisaks sellele on tegemist eh, seega meie eh, jaoks oluline arvestada parlamendi soovidega ja parlamendi komisjonide poolt esitatud palvetega. see leiab loomulikult väljenduse ka meie töös, kui me võtame eh, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks räägitud tööprogrammist, siis äh, me kavandame parlamendi palvel öö, äh, valdava osa parlamendi palvete põhjal raportite koostamist. Need, tegemist on äh, just Euroopa Parlamendi poolsete ettepanekutega ja seda rõhutas ka hiljuti proua Wikström oma kirjas, mille koopia sai ka proua Gressle kui me räägime tööprogrammi puudutavatest soovidest, puudub endiselt mõningate suurte komisjonite soovitused või on need esitatud meile väga hilja ehk siis hilinenult. oleks väga tore, kui ka need teised Euroopa Parlamendi komisjonid arvestaksid Kontrollikoja tegevuse ja esitaksid oma konkreetsed soovitused võimalikult pea. järgmine tööprogramm selleks ettevalmistumine algab juba praegu ja järgmine kord komisjonide esimeestega on ette nähtud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta jaanuariks selleks, et tutvustada kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tegevuskava ja ideid selles osas. Te olete saanud meie poolt see töökava ja ma tahaksin tõepoolest tänada eelarve kontrolli komisjoni intensiivse ja hea koostöö ees valmistamaks ette eh, töökava ja selle ellurakendamist kui meie eh, peaksime midagi saama oma töös parandada siis me seda loomulikult teeme sest esimeste konverentsil mängis selles osas ka möödunud nädalal toimunud koosolek mis eh, mida võib pidada peaaegu et õigel ajal toimunuks, me püüame kõiki neid probleeme lahendada, kuid see pole sugugi väga lihtne ja homme hommikuks me sellega ilmselt toime ei saa. see oli see, mida ma hetkel tahtsin öelda, olen valmis vastama teiepoolsetele küsimustele ja kommentaaridele, aitäh! suur aitäh! me tahaksime tänada samuti teid, härra Leene, hea koostöö eest e, selle eest, et meiepoolsed soovid on kaasatud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta töökavasse see on meie jaoks erakordselt oluline võimalus eh, näha ka omapoolsete pingutuste väljundit. meie jaoks on tõesti oluline selline koostöö edenemine, sest me oleme oma töö käigus näha, kui eh, oluliseks see osutub eh, muuhulgas täna, eh, kui me vaatasime läbi eh, regionaalpoliitika voliniku küsimustele esitatud vastuse, vastused ja väga, mis viit-, millest tulid ilmsiks ka väga paljud puudujäägid ja puudused, seetõttu me peame tingimata sellealast tööd parandama, eriti meie jaoks olulistel teemadel ja me ei tohi üksteisest mööda rääkida, sellepärast ma tahaksin veel kord rõhutada, et see ei ole mitte äh, võtmises ja andmises, tegemist on meie tegevuse tõhususes. väga sageli äh, püütakse kõiki võrdselt kohelda, äh, tulistada varblase pihta äh, kuulipildujast ja nii edasi. aga me peame välja tooma need momendid, mis on probleemsed. ja seepärast on koostöö teiega meie jaoks väga oluline. küsimus seisneb loomulikult alati ka selles, milline näeb välja tulevane Euroopa Liidu eelarve eh, peatükkide ja eelarveridade kaupa. ma saan aru, et eh, väga paljud on eh, seisukohal, et mitte midagi ei tohi muutuda, muuhulgas põllumajanduspoliitika osas mis puudutab riigipõhist aruandlust, siis me oleme püüdnud seda aruandlust parandada, nagu te teate, viimastel aegadel on olnud probleeme sellega, et statistiline teave, mida me aastaaruande koostamiseks äh, kasutada, äh, ei ole alati täielik ja see ei võimalda riigipõhist aruandlust teha väga põhjalikult ja asjaomaselt. me peame saama tõesti teave kogu e, ulatuses selleks, et parandada riigipõhist aruandlust. on e, vajalik e, ka analüüsida liikmesriikide gruppe rühmiti, aga ka loomulikult liikmesriigiti, kuid ka rühmiti on see võimalik ja seda me suudame me see teha ja kui te olete vaadanud meie tegevusaruanded, siis me oleme seda ka viimastel aegadel katsetanud teha teatud valdkondades eh, vaadelda küsimusi liikmesriike, liikmesriikide rühmade kaupa. mis asja? möödunud nädala eh, komisjonide esimeeste konverentsil me rõhutasime, et jaanuari lõpuks me esitame briifingul eh, materjali niipea kui eh, komisjon teinud omapoolse ettepaneku, seega vahetult pärast seda eh, juba suvel eh, teha omapoolsed ettepanekud mitmeaastase finantsraamistiku suhtes. milline saab olema selle dokumendi tendents, selle suunitlus, seda on mul väga keeruline öelda, aga tundub mulle, et on suhteliselt selge juba praegu, et läbipaistvus, paindlikkus äh, ja tõhusus saavad olema meie tähelepanu keskmes. ma leian ka, et loomulikult põllumajandusküsimused mängivad oma olulist rolli, kui te vaatate möödunud meie tulevase aasta tööprogrammi, siis tegelikult põllumajanduspoliitika on meie äh, raportite keskmes meil on väga oluline jälgida, kuidas ühine põllumajanduspoliitika leiab väljendust mitmeaastase finantsraamistiku puhul. ma lähtun sellest, et me suudame anda omapoolse panuse selleks, et kogu arutelu taset selles küsimuses tõsta. suur tänu. suur tänu teile, härra president. Äh, Ines Ojala-Sender, palun Sí, pues eh, me he quedado, vamos, he bajado la vista y... suur tänu. muidugi ma soovin sõna saada. mõned ütlevad, et siin selle komisjoni liikmed on kõik hullumeelsed, kuna me koostame nimekirja, millistel riikidel läheb hästi, millistel äh, mitte nii hästi, millistel, millised riigid on nimekirja allotsas, aga igal juhul teeme me siin olulist tööd. eurooplastena arvame ka meie, et me peaksime tegema endast kõik, et Äh, võimalikke konflikte vältida ja viimastel aastatel oleme näinud äh, Põhja-Lõuna-Euroopa vahelisi, Ida- ja Lääne-Euroopa vahelisi konflikte ja sedasorti kriitika ainult suurendab neid konflikte. kontrollikojal on väga oluline võimekus äh, neutraalselt neid küsimusi analüüsida ilma teiste Euroopa Liidu institutsioonide poliitiliste aspektid, et ma arvan, et me peaksime püüdma need küsimused lahendada, kes on halvad, kes on head, see on äh, liigne lihtsustamine, tekitab alati pingeid, aga samas astume me siin komisjonis sa-, sageli sinna lõksu, kuna aga me ei tohiks seda teha, see ei ole kuigi hea, viimastel aastatel on äh, meil õnnestunud välja selgitada mitte ainult need kohad, kus on probleeme, vaid pakkuda omalt poolt ka lahendusi. kui mõni minister liikmesriigist äh, äh, arvamuste vahetusele tuleb siia, oleme näinud, et nad võivad olla väga konstruktiivsed. vahel aga on tekkinud olukord, kus arvamuste vahetus on sisuliselt tühi, sisutühi ja ministrid rohkem ei tule. Teie tööprogramm ning eh, see, kus suunas te institutsiooniga liigute, siin on väga olulisi aspekte, millest võib meile abi olla. me teame, et eh, kontrollikojas soovid, soovivad eh, audiitorid enamasti läbi viia klassikalise auditi, aga samas on ka ülevaatlikud auditid, millele te viitasite võtsite ülevaatele kõigest sellest, mis kontrollikoja teeb, ärme nüüd unusta ka seda fakti, et pooleteise aasta pärast on väga palju uusi Euroopa Parlamendi saadikuid siin, seega on väga oluline näha, millistes valdkondades on edasi liigutud ja kus mitte. kus tuleb jätkata liikumisega ning ärgem unustagem ka seda olulist küsimust, mis puudutab struktuurifondidesse, ühtekuuluvusfondides, ühtekuuluvusfondi maaelu arengusse, need on samuti väga olulised aspektid. samuti peame kaaluma teisi küsimusi, näiteks kaitsepoliitikat, rändekriisi, sisserännet, arengukoostööd need partnerid, keda me vajame, kuidas saab neid küsimusi lahendada, samuti mainisin juba uut kaitsekoostöö küsimust, probleemiks on ka rändekriis, sellest tekitatud probleemid. teatud poliitikatega on püütud leevendada kriisi mõju või näiteks kui me räägime kaitsekoostööst, konfliktide lahendamisest Äh, siin tuleb mängu ka saatkondade küsimus. kuidas me saaksime oma lähenemist konsolideerida, vältimaks äh, neid samu vigu, mida me oleme juba vara, varasemalt teinud? tahan teid tänada kahe tuhande kaheksateistkümnendal aasta tööprogrammiga võetud lähenemise eest, näiteks mis puudutab töökohti, vahel me lihtsalt ei taipa, et väga häid näiteid on sellest, kuidas struktuurifondid on kas töökohti loonud või neid aidanud säilitada. vahel äh, tundub, et äh, tööprogrammides järgitakse lihtsalt tavalist, äh, tavalist rada ja see võib tekitada frustratsiooni, muidugi on ka rahvastiku vananemise küsimus äh, tähtsal kohal, samuti ei ole me lahendanud ka äh, probleemi naiste olukorraga tööturul, et nad oleksid sada protsenti võrdsed meestöötajatega. samuti kohtusime äsja proua Gretuga temale esitatud küsimustega. me püüame kasutada majanduse koordineerimise poolaastat ja seda dünaamikat, mis meil on liikmesriikidega loodud nende kaasamiseks, selleks, et poliitikaid rakendada. kontrollime nii-öelda nende südametunnistust igal aastal, kuidas me saaksime neid äh, vahendeid paremini ära kasutada, mitte lasta neil lihtsalt seista. mis puudutab riigipõhist aruandlust, kas kontrollikoda saaks kasutada soovitusi, mille komisjon on juba välja andnud ja mida on ka nõukogu arvestab, arvesse võtab, kas kontrollikoda saaks samuti neid arvesse võtta mõnes riigis? on kodutöö väga hästi ära tehtud, programmid rakendatakse aga ei komisjon ega nõukogu ei tundu olevat võimelised parandama olukorda nendes riikides, kus on programmi rakendamisel raskusi. me räägime ka ülejääkidest, teate küll, millisele riigile ma siinkohal viitan kas kontrollikojal oleks võimalus aidata mõnda nendest riikidest tupikust väljumisel? puudujäägi probleemid, taristu, suuremad investeeringud haridusse ja koolitusse võib-olla oleksid nendele riikidele abiks ja aitaksid Euroopal paremini toimida. tahtsin veel küsida, kas olete ette näinud sellise võimaluse, et selle asemel, et keskendute riigipõhistele, riigipõhisele aruandlusele, mis tegelikult kuhugi ei vii, kas me võiksime hoopis vaadata nende instrumentide tulemusi, mida me igal aastal kasutame, kas need ei võiks olla Kontrollikoja töö aluseks? siis oleks võimalik ka teie enda institutsiooni varasemat kogemust arvesse võtta. aitäh, Ines! kolleeg Salafranca, kas soovisite samuti sõna? jah, suur tänu, proua esimees. ning äh, suur tänu, härra Leene, et äh, tulite ja selgitasite meile, millised on teie prioriteedid aastaks kaks tuhat kaheksateist. me ei tohi unustada, mis on äh, Kontrollikoja üldeesmärk olla Euroopa Liidu üld audiitoriks, kontrolliks, pakkuda võimalikult palju läbipaistvust ning tõendeid, et Euroopa kodanikud teaksid, millele nende raha kuju, kulub. proua Ajala just mainis, et äh, meil toimus just äh, volinik Reetuga arvamuste vahetus äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele heakskiidu andmise üle. kolmkümmend viis miljardit eurot hõlmas see seega on oluline, et me vaataksime ka äh, üldiselt, äh, mis on nende kulutuste eesmärgid, mis on selle äh, kui me räägime loodusressurssidest, kuuskümmend miljardit eurot aastas, kui me vaatame siin neid võimalusi, kui me räägime sellistest arvudest, siis mulle tundub, et et Kontrollikoja töö selles vallas võiks olla väga huvitav, nimelt äh, saaks anda nõu institutsioonidele selles osas, kus peaks olema eelarvekulutustel äh, prioriteedid, nagu ka proua Ajala ütles, millised võiksid olla uued prioriteedid näiteks julgeoleku vallas kui me võrdleme struktuurifondide arve näitajaid äh, ressurssidega, siis me näeme, et julgeolekule on iga-aastaselt määratud äh, üha suurem summa, see on muidugi väga oluline probleem praegu ning äh, aga me näeme, et probleemi suurusest hoolimata kõigest poolteist miljardit sinna on suunatud, seega me näeme ka kontrollikojal väga olulist rolli siin prioriteetide ümbermängimisel et me saaksime vastata kodanike soovidele. mul on ka konkreetne küsimus, võttes arvesse, et tegemist on väga ambitsioonika tööprogrammiga, ma tean, et teie alluvuses kontrollikojas on umbes üheksasada töötajat kuidas mõõdaksite seda ambitsioonitaset, millest me täna oleme rääkinud äh, võttes arvesse äh, neid äh, inimressursse, mis teile kättesaadavad on. tagatised, aru, eriaruanded konkreetsetes küsimustes, eelmisel aastal koostas Kontrollikoda kolmkümmend kuus eriaruannet, äh, sinna lisandusid arvamused ning eelmisel aastal avaldati viiskümmend kaks aruannet uuringut ja analüüsidokumenti, ülevaatedokumenti, äh, iga-aastase tegevusaruande raames. kui me võtame arvesse kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruandlust, kuidas on see seotud tegevusaruandlusega kvantitatiivselt just, ma näen, et, et tegemist on palju ambitsioonikama programmiga, kuna äh, praegu on oluline aeg, liidu uus tsükkel läheneb, aga kuidas arvesse võtta inimressurssi, kas töötajaid on piisavalt või oleks neid juurde vaja, kas äh, töötajate arvu on võimalik kohandada vastavalt äh, ettevõtted tööle, olen ka Välisasjade komisjoni liige meil on kaheksa koma neli miljardit eurot ette nähtud sellele sektorile. mida te arvate Euroopa Liidu missioonide hinnangutest, mitte ainult valimisvaatlusmissioonidest, vaid ka toetusmissioonidest näiteks Saheli piirkonnas? ka kuidas te näete neid seoses oma kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta prioriteetidega? aitäh, ka mina olen äh, kõnelejate nimekirjas, üks lühike konkreetne küsimus minult, aga see on rohkem äh, sellest vaatenurgast, mis on Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi vaheline seos. kuulsime väga palju prioriteetidest ja prioriteetide kohta esitati ka küsimusi, ootan huviga teie vastuseid. kuidas te näete tehniliste komisjonidega koostööd Euroopa Parlamendis äh, enamasti, nagu ütlesite, innustust leiate eelarve kontrolli komisjoni liikmete ettepanekutest, aga kuidas äh, saaks rohkem tehniliste komisjonide sisendit, kas on huvi selle vastu üldse, sageli kohtute Cecilia Wikströmiga näiteks, esimeste konverentsiga samuti, mis on tegelik huvi teistelt, teiste parlamendiliikmete poolt äh, teie töö vastu? ning härra Sarvamaa samuti soovib sõna. ning siis annan sõna teile vastamiseks, palun. Um, jah, aitäh esinaine, aitäh, härra president, kahjuks suur osa teie esitlusest jäi mul kuulmata, aga esitan oma küsimuse sellegipoolest. tegemist ei ole uue küsimusega, ikka sama vana teema. kuna me teame, millise rõhuasetuse olete Kontrollikojale tulevaks aastaks seadnud, nimelt tulemusaruandlus? seega sellega seoses oleks väga hea täna kuulda aasta kaks tuhat kaheksateist osas natukene konkreetsemalt ehk mida te näete aastal kaks tuhat kaheksateist võrreldes praegust, käesoleva aastaga, mida õnnestub konkreetselt parandada ning konkreetne eesmärk, kuna meil on ka esil eelarve täidusele heakskiidu andmise menetlus, siis üks näide. ANPR, meil oli ka volinik Gretu hetk tagasi siin. me loodame, et Äh, meil õnnestub äh, edasi liikuda sellisest äh, deskriptiivsest kirjeldavast stiilist hinnangulisemale analüüsivale aruandlusele. see oleks väga hea, aga kui saaksite seda kommenteerida, oleksin väga tänulik. aitäh, härra president, palun. Thank you very much. okei okay.. suur tänu proua Ajala Sender rääkis veel kord äh, riigipõhisest aruandlusest. no ma tahaks nüüd siis selgemini öelda välja seda, et me püüame ka komisjoni esinaise küsimusele vastu tulla, kui räägime statistikilisest alusest, mida meile esitatakse, siis me pole võimelised usaldusväärseid riigipõhiseid aruandeid koostama meie analüütiline ja statistiline meetod on suunatud eelarvele kui tervikule, eh, täitmisele tervikuna ja mitte liikmesriigile konkreetselt. see ei ole lihtsalt tehtav, mida me saame teha, on oma eh, esitada täiendavaid riigipõhise eh, andmeid. me saame tuua näiteid me püüame oma metoodikat läbipaistvamaks muuta, seda me suudame teha. selle kohta on meil tõesti ka nii mõnigi hea näide. aga mitte Eh, me toome neid näiteid, aga mitte nii, nagu proua Ayala Sende arvab, et me toome näiteid ainult heade või halbade kohta. me ei arva, et näitete seas on ainult need, kes on kuidagi kehvad või pahad. seal on ka positiivseid näiteid ja kui me vaatame seitse aasta jooksul tagasi, siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal püüdsime eeldatust erinevalt andmeid tõlgendada siis tekkis sellest arusaamatus. meie jaoks on oluline, et aru, analüüs oleks usaldusväärne, põhjendatud, vastasel korral me ei suuda oma lippu kõrgel hoida, sõltumata ükskõik kellest, püüame me esitada äh, põhjendatud andmeid, mitte nii, et keegi tekiks, kellelgi tekiks selle põhjal võimalus meid rünnata kui me räägime Euroopa poolaastast, siis me oleme juba eh, korra oma raportis analüüsinud, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kavatseme seda korrata. see on taas kord meie tähelepanu keskmes. kolleeg Salafranca rääkis iseäranis välispoliitilistel teemadel ja sellekohastel uutel raskuspunktidel. me teame seda kõike viimastel aastatel, ka käesoleval aastal oleme intensiivselt arutanud seda, et me peame täitma uusi ülesandeid, mis varem võib-olla tingimata ei seisnud Euroopa Liidu tähelepanu keskmes. kaitse- ja julgeolekupoliitika on siinkohal oluline, terrorismivastane võitlus, ränne, need on kõik niisugused teemade kompleksid, mille varem olnud mingit niisugust rolli, nagu näiteks ka äh, infotehnoloogiline julgeolek. seega need on teemad, milleks peame valmistuma, nagu iga institutsioon oleme ka veidi üllatunud, kui mõned arengud lähevad nii ja sinna suunas, mida me ei suutnud prognoosida. jah, me püüame seda olukorda parandada, me püüame nende uute teemade valdkonda suutnud ennast paremini ette valmistada, nagu te teate, on kolme koja pädevust muudetud, seega ei ole enam tegemist klassikalise välispoliitikaga, me räägime siin ka arenguabi küsimustest, siserändest ja seoses sellega tuli pädevusvaldkondi muuta, kuivõrd nende teemade eh, eh, tõusetumine päevakorda on osutunud oluliseks Need on kõik need uued teemad ja samamoodi ka kontrollikoda peab kohanema muutunud eh, tingimustega, muutunud keskkonnaga, mida komisjonid ja eh, parlament samuti arvestavad. mulle tundub, et eh, ma tehti meie tööprogrammi osas nelikümmend seitse muudatus ja täiendusettepanekut, me kaasasime seega praktiliselt viiskümmend ettepanekut. see on võib-olla veidi enam kui nende programmide tasemel, mida me veel viimastel aastatel ellu viisime, kuid me püüame selles valdkonnas compliance'is minna üle performance toodete juurde väga paljudki eh, tuli uuesti analüüsida ja põhjendada mida enam on euroopa liidu Eh, institutsioonide compliance, seda rohkem tekib vaba ruumi selleks, et nende performance aruandeid koostada. seega me püüame olla võimalikult ambitsioonikad meie eesseisvate ülesande suhtes. mis puudutab ressursse siis loomulikult me sõltume ka praegusest mitmeaasest eh, finantsraamistikust, me peame viis protsenti personalist vähendama, kontrollikoda eh, kutsuti üles eh, teistele selles osas eeskuju näitama, me püüame seda eesmärki ka saavutada, see edeneb meil kuid nende uute äh, ambitsioonikate ülesannete kaubuses saame me, valguses saame me tegelikult täitama ainult äh, eeskätt seniseid ülesandeid, neid rahalisi vahendeid tuleb ümber suunata ja ma saan väga hästi aru, et Brexiti tingimustes meie rahalised vahendid ei suurene tingimata. loomulikult püüame me seda kõike saavutada tõhususe arvelt, selleks et meile esitatavad nõuetele vastata. proua Jablova rääkis äh, parlamendi ja soovidest ja suhetest kontrollikojaga põhjalikumalt. mina jälgin seda suhete edenemist äh, viimase viie aasta jooksul, kahe tuhande kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal aastal täitsin ka neid ülesandeid, mis äh, olid sellel kõrgel koja. mulle tundub, et viimase viie aasta jooksul on olukord olulisel paranenud kodukorra ja kodukorra lisade valguses on see tõesti edenenud. küsimus on sellest, milline on meie esmane suhtluspartner, port of entry, mis on tegelikult siis Euroopa Kontrollikoja kodumaa. ja kui me räägime tulemusaudititest, siis on selge, et tuleb tõmmata piire mitte ainult halduslike eh, seadusandlike aktide, vaid ka seadusandlusest tervikuna ja seadusandlus tervikuna sõltub Euroopa Parlamendi komisjonide tööst, eriti kui me räägime tulemusauditist, siis tuleb eh, hinnata seda, et mitte ainult siin, vaid ka eh, seadusloome eest vastutavad komisjonid tagaksid kvalitatiivse seadusandluse vastuvõtmise see on äh, meie jaoks väga oluline ja meie oleme siinkohal saanud suurt abi esimehe kon- komisjonide esimeestide konverentside osalemisest ma ei tahaks siin hakata kedagi nimepidi nimetama aga kui me vaatame statistikat siis need ettepanekud mis tulevad komisjonist komisjonidest siis selgub et terve rida komisjone ei ole lõpuni aru saanud millel seisneb kontrollikomisjoni pädevus. me tõepoolest püüame tõesti eh, nii hästi kui võimalik olemasolevaid tööalaseid puudujääke kõrvaldada, kuid ka meie nagu teine osapool peaks vahetevahel astuma meile sammukese lähenema, lähemale, seega siin kõrges kojas ma ei salli küll seda sõna, tuleks teha senisest enam lobitööd selleks, et me saaksime omavahel paremini suhestuda. ma tõden, et see koostöö on küll oluliselt paranenud. aastal kaks tuhat kaksteist kutsut-, kutsus mind kontrollikoja president komisjonide esimeeste konverentsile ja mina siis äh, osalesin seal esimest korda ja see oli toona esmakordne. see näitab kõike seda, et äh, meie ülesannete ja pädevuste adumine on olnud väga äh, positiivne ja oluliselt edasi arenenud. kolleeg Sarvamaa rääkis sellest, ta vabandas muidugi, no ma tean, kuidas need asjad siin käivad, ma tean, neid tagahoovimänge Euroopa Parlamendis. see on äh, nii, et äh, teil on pidevalt mingid kohustused, mis võib-olla ei lange kokku komisjoni tööajaga ja ma mõistan seda, kuid nagu te tõstatasite probleemi, et meile esitati nelikümmend seitse töökava ettepanekut Äh, siin on välja toodud kogu meie teemade prioriteedid meie kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tööprogrammis, põllumajandus kuulub vaieldamatult nende hulka, samuti on kaasatud teemad, mis seonduvad mitmesaastase finantsraamistikuga, regionaalpoliitikaga, need on need meie tähelepanu keskmes olevad teemad, äh, mille puhul mitmeaastane finantsraamistik mängib olulist rolli ja see peegeldub ka meie töökavas. Te rääkisite sellest, et, et oleks vaja konkreetsemalt äh, asju hinnata, et meie äh, seisukohavõtud oleksid selgemini sõnastatud, siis minu arvates soovituste elluviimise jälgimine äh, on tegelikult meie töö peenmehaanika, kui te vaatate meie kom-, kontrollikoja varasemaid äh, Eh, soovitusi, siis nad olid suhteliselt eh, ebakonkreetsed ja ei näidanud konkreetselt ära, millised olid soovitused, kuidas neid arvesse võeti. seetõttu me peaksime oluliselt konkreetsemalt eh, pöörama tähelepanu meiepoolsete soovitustega arvestamisele, selleks et parandada nii soovitusi kui ka järeldusi selleks, et äh, oleks võimalik paremini hinnata seda poliitilise seisukohast, mida meie teile siin aruande esitame, aru teile anname, see oli minupoolselt vastused uh,. Think... suur tänu teile vastuste eest, härra president. Äh, mõtlesin, et kas kellelgi on veel täiendavaid küsimusi, proua Alessander, võib-olla. jah, kui lubate üks märkus äh, minu poolt, äh, härra Lääne. muidugi olen ma nõus sellega, et äh, on parlamendi ja kontrollikoja vahelistes suhetes plusse ja miinuseid, muidugi on tehtud edusamme see küsimus muutub eriti kaalukaks siis, kui me hakkame tööle järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kujundamise kallal. minule tekitab muret see, et Kontrollikoja aruandeid kasutatakse kärbete õigustamiseks. me oleme selliseid lahinguid parlamendis näinud, härra Salafranca viitas sellele samuti Kontrollikoja töö, tööle mul oleks väga hea meel uurida, mitu komisjoni on äh, ettepanekuid äh, huvi näidanud, et teile ettepanekute esitamise vastu. aga ma kardan, et Kontrollikoda võidakse siin ära kasutada valedel eesmärkidel igaüks püüab ennast õigustada, ei taheta ennast patuoinaks jätta ning vahel kasutataksegi kontrollikoja ko,, kontrollikoda selleks, et keegi oleks vaenlase rollis. Te ole, olite väga ettevaatlik, kui rõhutasite selle töö paremat kasutamist, eesmärgipärast kasutamist, suuremat koostööd mina sooviksin, et me jääksime selle juurde, mis on teostatav. ma tean, et see ei ole lihtne, aga me ei taha ju võõrastesse lahing, lahingutesse sekkuda, me ei taha, et meid ära kasutataks, me ei taha segada end äh, sellistesse võitlustesse, millest ei ole tegelikult abi ei Euroopa Parlamendil ega Euroopa Kontrollikojal. ning äh, lõpuks rääkisite osalisest äh, taastamisest, äh, parlamendi renoveerimise äh, vastuhääletamisest, kas saaksite öelda, kuidas näete Kontrollikoja tulevikku, meie loodame, et Belgia valitsus võtab arvesse ka Euroopa Parlamendi arvamust. palun vastake lühidalt. Gut ähm noh, jah, kui me erinevate küsimuste juures oma seisukohta avaldame, siis ei ole meie eesmärk mitte selles, et Euroopa Liidu eh, vahendid eh, oleks kasutatud mingil muul eesmärgil, meie püüdleme selle poole, et Euroopa Liidu eelarves ette nähtud vahendeid kasutataks võimalikult mõttekalt ja tõhusalt. kui keegi tuleb ja ütleb, ah, see kõik on mõttetu, ja andke andeks, neid ei tohi välja anda või kulutada Euroopa Liidu eelarve raames. see ei ole tegelikult äh, Kontrollikoja pädevus seda öelda. Euroopa Liidu äh, kulutused seitsme aasta jooksul summadena on ette nähtud, meie ülesanne ei seisne mitte selles, et neid vahendeid kärpida, meie ülesanne on jälgida nende kasutamise tõhusust ja kui palju see, kui suured on need vahendid, see on poliitiline otsustus, see on Euroopa Liidu Nõukogu ja parlamendi ühisotsus ja selle üle Kontrollikoda otsustada ei saa. me peame jälgima, kas vahendeid kasutati arukalt ja tõhusalt. jah, võib-olla öö, äh, keegi tagantjärele kuritarvitab meie välja öeldud seisukohti. me ei saa midagi selle vastu ette võtta, aga me püüame tulevikus olla oma sõnastuses täpsemad. teema, mida te puudutasite, eh, andke andeks, praeguvate uurimist, käivate uurimiste kohta ei saa ma teile nagu mitte midagi öelda me peame jälgima seda, mida seadusandja on vastu võtnud, mida ta on otsustanud ja tegelikult kõigi nende nõndanimetatud koputajate või vilepuhujate käitumise puhul äh, siis äh, on asi nii, et ühel hetkel Olav äh, otsustas ühel hetkel, et asju hakatakse uurima, kuid ta peab lähtuma süütuse presumptsioonist ja seni, kuni Olavi raportit ei ole esitatud, kui olukorda pole kõik vajalikud osapooled kontrollinud ja seda rõhutasin ka möödunud nädalasel pressikonverentsil, siis pannakse kas toimik kinni ja, ja, ja seifi või langetatakse otsus ja see on see, mida ma teile täna öelda saan, enamat ma teile täna öelda ei saa. ma rõhutan veel kord, kõik toimib viimase komakohani vastu võetud seaduste ja reeglite järgi, kaasa arvatud e, neid reegleid on arvestatud, e, mis nõuavad nendest reeglitest kinnipidamist ja kui me ei oleks reeglitest kinni pidanud, e, siis ei saa me välistada tulevikus karistatavuse rakendamist. ma arvan, et see oli see mida ma momendil selle asja kohta öelda saan, enamat hetkel küll mitte. suur tänu teile, härra president. mis puudutab esimest küsimust minu kolleegilt äh, proua Ajala Senderilt, meie äh, kontro-, eelarve kontrolli komisjonina oleme väga tublit tööd teinud, äh, takistamaks äh, konflikte parlamendi ja kontrollikoja vahel. loodan, et äh, teate seda. suur tänu suurepärase koostöö eest, tänan teid ja teie kolleege kontrollikojast ning teid kõiki, kes te siin olite. avalik istu-, seega lõpeb ja homme jätkame avaliku istungiga kell üheksa hommikul. ilusat õhtut Brüsselis!